and please be welcome. tere tulemast äh, ka proua Cecilia Malmströmile, kes on siseasjade voliniku kandidaat. tere tulemast õiguskomisjoni ette. ja alustuseks äh, lubage mul teile äh, soovida jätkuvalt head kahekümne kümnendat aastat. daamid ja härrad, mul on väga suur au tervitada siin proua Malmströmi. proua Malmström on volinikukandidaat väga olulise portfelli osas uue komisjoni sees. proua Malmström äh, ametisse nimetamisel hakkab vastutama väga olulise siseasjade portfelli eest. meie tänane kuulamine kestab kolm tundi ning taaskord tuleb olla väga distsiplineeritud. kõik kolleegid, palun pidage kella silmas. arvestan kõikide nende soovidega, mille on teinud ka meiega liituvad komisjonid, tööhõivekomisjon ja naisõiguste komisjon mõlemal komisjonil on täna õigus esitada kolm küsimust ning äh, koordinaatoritega oleme samuti saavutanud kokkuleppe, tagamaks selle, et kõik need kakskümmend seitse küsimust, mis esitatakse volinikukandidaadile, ei võta rohkem kui minut küsimuse esitamiseks. minutilisele küsimusele järgneb volinikukandidaadi vastus, mis ei tohiks olla pikem kui kaks minutit ja siis võib esitada lisaküsimuse. tegemist võib olla kas siis tõesti küsimusega sõna otseses mõttes või märkuse või kommentaariga. ja proua volinikukandidaadil on siis äh, vaid üks minut vastuseks. niisiis, üks minut küsimuseks, kolm, kaks minutit vastuseks, üks minut lisaküsimuseks, üks minut teiseks vastuseks volinikukandidaadil niimoodi peaks see asi täna siis välja nägema ja ma paluksin tõesti, et kõik äh, saadikud, kes täna sõna saavad, palun äh, pidage kinni teile antud kõneajast, palun ärge ületage aega, sest me ei taha kellegi mikrofoni ära võtta, ei tahaks kedagi katkestada ja teie kätes on see, et tagada, et kõik peaks, läheks ajakohaselt äh, nii nagu ka proua Reedingu kuulamisel paluksin ma ka proua Malmströmi, nii nagu palusin proua Reedingut, ka kõneajast kinni pidada. kõigepealt saabki sõna kümneks minutiks proua volinikukandidaat, kes tutvustab meile oma programmi. see on loodetavasti heaks aluseks tänasele arutelule ja on siis ka heaks aluseks tulevaseks tööks parlamendi ja komisjoni vahel. räägime mõistagi Lissaboni lepingust, täna on arutelul väga oluline aspekt sellest lepingust, ähm, nimelt vabadusel, õigusel ja turvalisusel põhinev ala, aga räägime kindlasti ka Stockholmi programmist ja Euroopa põhiõiguste hartast, need on kõige päevakajalisemad teemad, proua Malmson, teil on sõna. Äh, suur tänu, härra esimees, kui lubate, räägin rootsi keeles, ütleb kõneleja lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, minu jaoks on täna suur au esineda teie ees, ma olen ju siseküsimuste volinikukandidaat ja paljud teist tunnevad meid sellest ajast, kui ma olin Euroopa Parlamendi liige või siis möödunud sügisest, kui ma eesistujariigi esindajana täiskogu ees esinesin, aga nüüd istun ma teie ees uues positsioonis ja vaatan põnevusega tulevikku viiele koostööaastale. detsembrikuus võeti Stockholmis programm vastu Euroopa Nõukogu poolt ja peaaegu samal ajal ka jõustus Lissaboni lepe. Need kaks küsimust tähendavad ju parlamendile, et nende mõju suureneb ja et otsuste langetamise tõhusus suureneb Euroopa Nõukogus. nii Lissaboni leppe kui ka Stockholmi programm on paigas ja see võimaldab meil äh, tegeleda nende küsimustega, mida kodanikud tõepoolest soovivad, et me teeme. ükski liikmesriik üksinda ei saa tegeleda organiseeritud kuritegevusega üksinda ja ka keegi ei saa ka hakkama selle väljakutsega, mida tähendab suurenenud ränna. nii et selgelt on olemas lisandväärtus Euroopa koostööl. olen ka täiesti teadlik sellest, et meie, kes me täna esindame Euroopa Liitu, peame tegelema ka ebapiisava legitiimsuse küsimusega. valimistel on eh, osalus eh, vähenenud ja see teeb meile muret. meie saame luua usaldust Euroopa institutsioonidele ainult seeläbi, kui me kuulame inimesi ja teeme seda, mida nad soovivad ja näitame neile ka tulemusi vastavates valdkondades me peame paremini pidama dialoogi üldsusega ja kodanikuühiskonnaga ja selgitame, mida me teeme, miks me seda teeme ja see vastutus muidugi on meil kõigil. Stockholmi programm annab meile ka võimaluse tagada ka see, et kodanike ootused ja mureküsimused on keskmes ja see, mida mina teile nüüd tutvustama hakkan, on pärit just Stockholmi karmist ja äh, selleks, et nende prioriteetidega tegeleda, on meil ju olema ka novembrikuu resolutsioon. minu eesmärk on see, et Euroopa Liidu sisepoliitika liiguks käsi käes eh, selle eh, tööga, mida me teeme oma põhiõiguste kaitseks ja neid õigusi tuleb eranditeta kaitsta kodanikud peavad olema kindlad selles, et nad elavad turvalises ja ohutus Euroopas ja et nende vabadust, õiguskindlust ja integriteeti alati kaitstakse. minu äh, töös Euroopa Liidu sisepoliitikaga tahaksin ma, et solidaarsus oleks võtmesõnaks see tähendab solidaarsust Euroopa Liidu institutsioonide vahel, komisjoni, parlamendi, nõukogu vahel ja ka liikmesriikide vahel. ja meil on ju lahendada tohutu suured ülesanded, eriti mis puudutavad varjupaiga ja rändeküsimusi ja need peavad olema humaanselt ja efektiivselt lahendatud. samuti puudutab see solidaarsust kuritegevuse vastu võitlevate organitega, kes peavad tegema paremat koostööd meie ohustavate küsimuste osas. ja see tähendab ka solidaarsust siis komisjoniga eh, ja et koostöö toimuks kollegiaalsuse eh, vaimus aga nüüd konkreetsemalt. kõigepealt tahan ma tööd teha selle nimel, et töötada välja ühtne varjupaiga ja rändepoliitika. globaalses mõttes tuleb meil teha koostööd kolmandate riikidega ja äh, toetada siis legaalset sisserännet ja toetada ümbritsevat maailma, samal ajal aga kontrollida illegaalset sisserändet. varjupaiga Äh, poliitika peab toetama meie väärtusi nagu inimväärikus ja solidaarsus. ma tahan arendada välja Euroopa Liidu ühtseks turvapiirkonnaks nende inimeste jaoks, kes rõhumise ja jälitamise eest põgenevad. meil on vaja äh, ühtset äh, poliitikat ajutise kaitse osas, mis oleks solidaarne, etteennustatav ja jagatavale vastutusele üles ehitatud Äh, kuid sellise poliitika usaldusväärsuse ja legitiimsuse tagamises peame me kindlasti tegelema ka ebaregulaarse sisserändega efektiivselt. ja üks meie suurematest saavutustest on ju see, et äh, meie sisepiirid on kadunud, kodanikud, ettevõtted saavad vabalt üle piiride liikuda, kuid sisepiiride puudumine tähendab seda, ühtlasi, et meie välispiirid olem-, peavad olema eh, turvaliselt eh, kaitstud ja see tähendab ka tagasisaatmispoliitika eh, humaansust ja, ja see peab toimima hästi. teiseks tahan ma luua süsteemi legaalseks sisserändeks Euroopasse. paljudes liikmesriikides on vananev elanikkond ja Euroopa Liidu konkurentsivõime äh, Eh, saab tagatud ainult siis, kui meie majandus on paindlik. muidugi on erinevates liikmesriikides olukord erinev, aga on üsnagi ilmne, et tööjõu sisseränne Euroopas tulevikus peab suurenema ma tahan rõhutada eh, seda, et kui selgelt on reguleeritud sisseränne, siis tasub Euroopasse tulla, aga selleks, et seda oleks võimalik korraldada, peavad olema selged reeglid ja mõlemad osapooled peavad võitma eh, sellest sisserändest, eh, et majandust arendada. samas peab meil olema parem integratsioonipoliitika, mis vastab paremini tööjõu eh, nõuetele ja võimaldaks kõigil areneda äh, kõigil äh, äh, liikmesriikidele, peab olema selline migration code ähm, ja neile peab võimaldatama äh, võimalusi meie tööturul töötamises. selles osas on vaja palju ära teha veel äh, võrreldes praeguse poliitikaga rände ja migratsiooni osas ja selles poliitika valdkonnas äh, tuleb veel palju teha. kolmandaks tahan ma sisemise ehm, eh, siis ehm, ohutusstrateegia välja kujundada, mis jälgiks põhiõigusi ja solidaarsusi. selleks tuleb kasutada kõiki neid vahendeid, mis meil olemas on, me peame kaitsma meie vabadusi ja õigusi ja kodanike ohutust selles osas tuleb meil siis äh, parandada meie piiril olevaid ähm, siis kontrolliüksusi ja see võimaldab meil ka ähm, või võidelda meie organiseeritud kuritegevusega nagu terrorismi, inimkaubanduse, seksuaalse laste ärakasutamisega, laste pornograafiaga, korruptsiooni, küberkuritegevuse ja narkootikumidega siin tuleb teha koostööd Frontexi, Europoli, Seepoliga ja äh, samuti tuleb süvendada koostööd Eurojusti ja ka põhiõiguste äh, bürooga. aga alustagem koostööd Frontexist. ja efektiivkoostöö tähendab seda, et ka infovahetus peab olema tõhus. minu eesmärgiks on, et meie isikuandmed oleks võimalikult hästi äh, kaitstud ja see vastab ka põhiõiguste kaitsenõududele. Euroopa peab olema tugevaks partneriks järjest globaliseeruvas maailmas ja sellised dimensioonid nagu vabadus, ohutus, õiglus on selles kontekstis äh, määravad. Ehm, üks minu esimesi tegevusi saab olema siis tegevuskava paikapanemine Stockholmi programmile, seda ma kavatsen teha koos Vivian Reedingiga. ja ähm, äh, seal peab koosnema tervest nimekirjast erinevatest äh, initsiatiividest, mis on üles ehitatud, läbimõeldud ja konkreetsele alusmaterjalile. nüüd, kui Lissaboni lepe on lõpuks ometi paigas ja peaaegu kõik minu tegevusvaldkond tähendavad tegelikult kaast otsustust Euroopa äh, Äh, parlamendiga ja sisepoliitika on kindlasti vastutusrikas valdkond, mis tähendab seda, et järgmised viis aastat teeme mina ja teie kindlasti lähedast koostööd. ma olen ka äh, väga huvitatud koostööst äh, siis avalikkusega, et kõigile oleks kõik dokumendid relevantselt käite saadavad, avatus oleks suurem ja et dokumentidest arusaamine oleks äh, parem. Ähm, kui ma olin parlamendi liige, siis mõistsin ma, millised tohutud oskused ja teadmised peituvad parlamendis. ma olen valmis teiega koostööd tegema, et kaitsta Euroopa väärtusi, et luua kodanike Euroopa äh, kus me näitame üles respekti ja pakume kaitset oma kodanikele ja kaitseme neile isikuvabadusi me eh, tõepoolest peame tagama nende küsimuste lahendamise, mida inimesed soovivad, et me lahendame, meie migratsioonipoliitika peab olema õiglane, peame kaitsma oma välispiire ka eh, siis ebaseadusliku migratsiooni vaste. meil on väga palju tööd ees ja ma luban, et ma teen parima omalt poolt, et me saaksime ka tagada mingi tulemuse, tänan. You... suur tänu, proua Malmström. Te kiirustasite ja suutsite kümne minuti ja üheminutilise vea, veaga oma ettekande ära pidada, aga nüüd algab küsimuste voor vastavalt Deonti süsteemile ja meie kodukorrale. esimesena saab sõna härra Pusutil, palun. suur tänu, härra esimees. igal aastal lahkub Aafrika rannikult sadu paate ja suundub salareisile Euroopa suunas. tegemist on organiseeritud kuritegevusega ja see on ska-, lausa skandaalne kahekümne esimesel sajandil. selle tagajärjel upuvad meie meredes sajad inimesed igal aastal ja seesama nähtus on ebaproportsionaalselt suure koormuse pannud Vahemere riikidele, kes peavad nüüd inimesi merelt päästma, nende eest hoolitsema. meie kodanikud soovivad, et te võtaksite selge seisukoha niisuguse traagilise nähtuse osas, et niisugune tragöödia, inimtragöödia lõpp leppeks ja kas te suudate peatada illegaalse immigratsiooni ja kuidas? suur tänu, härra Vusutil. ma nõustun teiega, et Vahemere piirkonnas juhtub hirmsaid õnnetusi ja loomulikult Genfi konventsiooni järgi tuleb hädasolijatele abi anda aga me peame ka võitlema ebaseadusliku äh, sisserände vastu ning äh, inimkaubanduse vastu. ma ei tea, kas mina üksi suudan sellest jagu saada, aga koos teiega saame kindlasti probleemi vähendada esiteks tuleb tugevdada Frontexit, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, me peame liikmesriikide vahelist solidaarsust suurendama ja jagama vastutust ning väga va-, varsti äh, avatakse Maltal ka asüüliamet, samuti on meil ümberasustamisprogrammid välja töötatud, neid äh, hakatakse varsti ka hindama, võib-olla eh, need projektid, projektid eh, või programmid peavad edasi kestma ja eh, kindlasti on veel mitmeid võimalusi, me peame arutama Vahemere riikidega, kes on transiitriigiks, kuidas neid saab kaasata illegaalse immigratsiooni peatamisel ja loomulikult ränne on globaalne probleem ja seni, kuni ähm, poliitilised süsteemid, majanduse areng on riikides erinev, jätkub ränne. kõigel sellel on ka laiem välispoliitiline dimensioon, mille kaudu me püüame demokraatiat, inimõigusi toetada. aga äh, nagu te näete, kuigi see on keeruline küsimus, loodan, et me saame parlamendiga koostööd teha suur tänu ja nüüd äh, härra Kusutil täiendav küsimus. suur tänu, te annate mulle lootust, et äh, me suudame ka tulemusi saavutada kunagi, aga äh, tahan küsida teie käest ühe pilootprojekti kohta, mis peaks hõlmama seitset Euroopa Liidu liikmesriiki, kes peavad aitama mm, Euroopasse püüdlevaid immigrante mm, õnnetuseks on see projekt aga rajatud vabatahtlikule solidaarsusele, aga meil on vaja selgeid kohustusi ja ma tahaksin täpsemalt teada, kuidas rakendub solidaarsus? et see ei jääks lihtsalt tühjadeks sõnadeks. ma arvan, et me oleme solidaarsusega viimase kahe aasta jooksul päris kaugele jõudnud, me oleme asüüliameti loonud, äh, mis varsti avatakse, me oleme äh, piirikontrollifondi ja Frontexisse väga suuri äh, vahendeid suunanud, me oleme asjaosaliste riikidega koostööd teinud ja arutanud neid küsimusi, aga loomulikult me tahaksime arutada, kuidas erinevate vahenditega saaks meie pilootprojektid nii-öelda kestvateks programmideks muuta. Frontexile, Frontexi suhtes tuleb siiski liikmesriikidele survet avaldada, et nad täidaksid oma kohustusi, et nad täidaksid asüüli ja migratsioonipakti. ma tean väga hästi ka seda, et erinevate liikmesriikide meelsus on erinev ja koostöövalmidus samuti, seetõttu peab tegema konkreetseid ettepanekuid, et solidaarsus tõesti ei jääks ainult teo-, teoreetiliseks, vaid liikmesriigid täidaksid oma konkreetseid kohustusi. tänan. ja nüüd härra Muras. proua Malmström, minu kolleeg ütles juba, et solidaarsus on võtmeküsimus teie töös, aga te rääkisite ka põhiõigustest, põhiõiguste austamisest et Te peate põhiõiguste ja siseküsimustega tegelema oma vastutusalas. terrorismivastased meetmed, mitmesugused kontrolliaparaadid, kehakontrolliaparaadid, kõik need küsimused ja põhiõigused, kuidas te suudate kõiki neid probleeme lahendada, te kindlasti töötate koos äh, oma kolleegidega, aga Eurodaki kohta võiksin anda teile mm, näite, kuidas see funktsioneerib. meil peaks olema pagulaste sõrmejälgede andmebaas. kuidas teie kavatsete tagada, et niisuguste projektide suhtes oleks tagatud nii põhiõigused kui ka turvalisus. tõesti, äh, president Barroso on otsustanud, et ülesanded jagatakse just nii, äh, nagu te nimetasite, võib-olla sellepärast, et äh, Stockholmi programm on nii tohutu, peavad kaks naine, naist sellega tegelevad, võib-olla selleks oleks hoopis kolm meest vaja läinud aga me töötame samas peadirektoraadis ja me töötame koos proua Redingiga ja ma tean, ta lubas juba eelmisel nädalal, et äh, ta vaatleb kõiki olulisemaid Euroopa Komisjoni otsuseid ka äh, põhiõiguste aspektist. tähtis on see, et nüüd on meil Lissaboni lepingu järgi kaasotsustusmenetlus ja kaasotsustusõiglus äh, Euroopa Parlamendil ning äh, ma tean, et Euroopa Parlament on pühendunud põhiõigustele ja seetõttu loodan teie peale väga palju, et niisugused konfliktsed olukorrad lahendataks. me suudame, ma loodan, et me suudame parimal võimalikul viisil need küsimused lahendada, te tunnete mind ja eh, te teate, et ma ei oleks seda ülesannet endale võtnud, kui ma ei oleks uskunud, et ma suudan kaitsta eh, oma portfellist ka põhiõigusi. suur tänu täiendav küsimus härra Mores. suur tänu, isegi kahele naisele on suur, on see suur väljakutse, jällegi üks nendest väljakutsetest on see, nagu me kuulsime, et Hispaania eesistujamaad ütlevad, et et Euroopa Liidul peaks e-, endal olema ehm, reisija, lennureisijate nimekiri. kuidas teie käsitleksite seda küsimust? Ramalson. reisijate nimekirjad USA-s on olemas, meil on olemas töögrupp, meie töögrupp kohtub äh, USA kolleegidega me arutame pidevalt, eh, kuidas andmekaitse küsimused on lahendatud, mis kõik maksma läheb ja loomulikult, kui me mingeid uusi samme hakkame plaanima, eh, arutame kõik põhjalikult läbi ja ma võin teile lubada, et me vaatame läbi kogu andmete struktuuri analüüsime, mis on puudu, mis on liigne, enne kui me midagi ära otsustame. Prof-, proportsionaalsus, kasutamiskõlblikkus ja muidugi äh, andmekaitse, kõik on väga tähtsad aspektid. suur tänu, härra Hennis Plešard proua Janis Plašat, suur tänu, hea meel teid siin näha. meie arvame, et ühtne varjupaigasüsteem tuleb viivitamatult sisse tuua, et kas te olete nõus, et ettepanekud mis on praegu vastu võtmata, kiiresti võetakse vastu. parema seadusloome kesk-, äh, kontekstis palun tuuge välja üks direktiiv, mis asüülipaketist peaks kindlasti tulema vastuvõtmisele. ja teine küsimus, nagu härra Simon Pussutil ütles, on täiesti selge, et ebaregulaarse sisserände surve ainult suureneb ja äh, karmim piirikontroll ei saa olla ainus äh, Äh, lahendus. Äh, äh, immigratsiooni põhjustega tuleb tegeleda, milliseid samme teie astute selleks, et sisserännet vähendada ja illegaalne immigratsioon, juurdepääs kõrgetasemelisele tööjõule on Euroopa konkurentsivõimele ülioluline. kokkulepe selliste töötajate sissetoomiseks lubati välja juba kahe tuhande neljandal aastal, aga komisjon pole seda endiselt vastu võtnud, kas see direktiiv kujuneb teie töö prioriteediks, suur tänu! suur tänu, proua Malmström! jah, suur tänu, palju küsimusi, kaks minutit ainult vastuseks, esimene küsimus, jah, ma tõesti arvan, et palju on teha eh, kogu selle asüülipaketiga, selle tuleb, see tuleb meil koos läbi viia, vaadata, aga sissevõtmise tingimused on muidugi selle selgrooks. meie süsteemid peavad olema võrdsed selles osas, kuidas me inimesi vastu võtame, see süsteem peab olema ennetav, inimesed peavad olema sellega kursis, nii et liikmesriigid saaksid seda programmi ka täita meie süsteemid on väga killustunud Euroopa Liidus ja kui me tõesti tahame saavutada ühtset varjupaigapoliitikat, siis peavad tingimused olema sissevõtuks äh, samad ja see kindlasti seda poliitikat natukene korrastaks. nagu ma ütlesin, Äh, ränne on globaalne nähtus, see on juba aegade algusest peale nii olnud, sellele ei saa piiri panna, kuid kui me tahame sellist varjupaigapoliitikat, mis on äh, usutav, siis meil peavad olema piirid äh, paigas, nii nagu härra Pusutil ütles, ja instrumente peab selleks olema erinevaid, piirid peavad olema kindlad, ma nendest rääkisin mitu korda, aga ma ei hakka neid siin kordama, kuna aega ei ole ühte asja ma tahaksin aga rõhutada, et tuleb tagada see, et Euroopasse oleks võimalik tulla seaduslikult see sisseränne peab olema reguleeritud, Äh, reeglid peavad olema ennetavad ja need peavad olema rakendatavad ja ma teeksin paar direktiivi ettepanekut, üks kindlasti tuleb hooajaliste töötajate kohta ja siis ettevõtetele suunatud äh, direktiiv, mis siis äh, annaks võimaluse suurettevõtetele võõrtöölisi palgata, sellega seoses on praegu väga palju raskusi, me tahaksime, et see oleks lihtsam, see protsess, ja sellel aastal veel tahaksime esitada ettepanekuid selleks, et need läbi rääkida Euroopa Parlamendiga suur tänu, proua Henis Blachard. Äh, suur tänu. nagu ma just ütlesin, karmim piirikontroll ei saa olla ainus lahendus, aga on muidugi väga oluline. Te ütlesite, et te tahaksite suurendada Frontexi rolli, see on täiesti õigustatud, praegu aga pole Frontexil oma vahendeid ja liikmesriikidel ei ole tegelikult mitte mingisuguseid kohustusi äh, kas on kavas äh, kohustuslik äh, mehhanism äh, liikmesriikide jaoks luua, et nad osaleksid Frontexi töös ja kas Frontexil peaks olema oma seadmed, oma vahendid ja kui ei, siis milliseid teisi algatusi kavatsete võtta ja üldisemalt, kuidas te praegu hindate liikmesriikide panust solidaarsuse osas, sellest me rääkisime juba varem, kuid ma tahaksin, et te kordaksite, kuidas te kavatsete suurendada liikmesriikide poliitilist tahet selleks, et kiiresti ja ambitsioonikalt äh, suunata Euroopat ühtse varjupaiga ja rändepoliitikani, proua Malmström. aitäh! nagu ma ütlesin, üsna pea selle aasta esimesel poolel, kui mind ametisse nimetatakse, äh, teha ettepaneku Frontexi reformimise kohta, see hõlmab endas ka ettepanekuid äh, Eh, eriharude kohta, seal oleks ka siis ettepanekuid selle kohta, kuidas Frontex tulevikus saaks teha koostööd teiste agentuuridega. minu ettepanek oleks, et eh, Frontexil oleks vahendid oma seadmete eh, ostmiseks, et nad oleksid ise võimelised operatsioone läbi viima, see on väga oluline. Teil, teie, teil on täiesti õigus, te ütlete, et liikmesriigid jah, aeg-ajalt osalevad Frontexi töös, kuid nende töö ei ole äh, me ei tea täpselt, millal nad osalevad ja millal mitte ja Frontexil peab olema piisavalt vahendeid eh, ja personali selleks, et eh, koolitada piiritöötajaid eh, selle kohta, millised on inimõiguste reeglid, millised on tagasisaatmisreeglid ja nii edasi. solidaarsusest juba rääkisime härra Pusutiliga, vahendeid on meil palju, meil on poliitilised vahendid, majanduslikud vahendid, asüülikeskus, Malta projekt, millest ma olen väga huvitatud, ma tahaksin, et see oleks äh, suu-, kannaks suuremat rolli meie asüülipoliitikas ja siis tuleb muidugi teha koostööd ja vaadata, kuidas see asi äh, läheb läbi nõukogus, ma ei ole sugugi naiivne, ma tean, millised on sellega seosnevad äh, keerulised aspektid, aga edasi tuleb liikida, liikuda, proua Sargentini järgmisena. suur tänu, härra esimees! kui lubate, siis proua Malmström roheliste fraktsioon ootab teist paljut, mida te loodetavasti tulevikus sisserände ja varjupaiga osas teha kavatsete, kuid küsimus hiljuti on komisjon võtnud ettepanekuid seoses illegaalse immigratsiooniga, kuid need ettepanekud on pidama jäänud nõukogus. kuidas teie sellesse suhtute ja kuidas te kavatsete suhtuda sellesse, et komisjon illegaalse sisserände osas äh, ei suuda otsuseid vastu võtta. ja teine, pärast kahe tuhande viienda aasta äh, poliitikakavad äh, migratsiooni osas pole tulnud mingisuguseid konkreetseid samme, ma räägin siin ühtsest sisseränduloast ja hooajalistest töötajatest. kuidas te kavatsete need kaks küsimust lahendada ja kas teil on ka konkreetseid ettepanekuid? proua Malmström suur tänu, proua Sargentini suur tänu, et te mind usaldate, ma ei ole sugugi mitte supernaine, kuid annan endast parima. jah, Stockholmi programmis on väga selgelt kirjas ja tegelikult on see selge olnud juba Amsterdami programmist, et liikmesriigid tahavad võtta endale kohustuse eh, ka legaalse migratsiooni osas. meil on Euroopasse inimesi vaja, majanduskriis on küll täna meie ees, kuid tulevikus lähevad asjad paremaks, meil on vaja rohkem inimesi, meil on vaja rohkem töökäsi, see on täiesti selge ja äh, on kindlasti kaasatud ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiasse. nii et ühesõnaga, meil on vaja legaalseid viise, äh, kuidas saaks Euroopasse tulla ja sellega aitaksime kaasa ka illegaalse immigratsioonivastasesse võitlusesse. ja tõesti, see äh, ühekordse loa sisse toomise direktiiv on äh, blokeeritud praegu nõukogus, äh, kuid me tahame tagada selle, et sisserändajad, kes Euroopasse tulevad, äh, oleksid tagatud ka teatavate õigustega, mis on võrdsed Euroopa Liidu kodanikele ja see on oluline, kui me tahame Euroopasse inimesi ligi meelitada. inimesed on Euroopa jaoks olulised, nad mitte ainult ei oleks olulised töökätena, vaid rikastaksid Euroopat ka oma kultuuride ja oma kogemustega ma teen kolm ettepanekut äh, üsna pea, kui ametisse nimetatakse, üks puudutab siis äh, hooajatöötajaid ja siis korporatiivne, äh, korporatiivsete sisse, nii-öelda töötajate sisserände direktiiv suurettevõtetesse ja tuleb siis teha koostööd nõukogu ja parlamendiga mul juba, et kõik see asi realiseeruks. see on oluline Euroopa majandusele, kuid oluline on see ka arengu toestamiseks teistes riikides ja me peame sõlmima kolmandate riikidega selliseid kokkuleppeid, et kui nad on valmis äh, võitlema meiega koos ebaseadusliku immigratsiooni vastu, siis me peame neile midagi ka vastu pakkuma. ja siis ka see sinise kaardi temaatika, see praegu veel ei toimi, kuid kindlasti selles osas edasiminekut on võimalik tagada. nii et esimeses äh, kvartalis ma kindlasti kavatsen selle asjaga tegeleda, proua Sargentini. kui lubate, ütleb proua Sargentini, annaksin nüüd sõna proua Flootrele lisaküsimuseks? härra esimees on nõus. suur tänu. nüüd rääkides äh, seaduslikust sisserändajatest, siis äh, nad äh, satuvad tihti diskrimineerimise ohvriteks, nende õigusi rikutakse, me käisime alles hiljuti kolleegidega äh, Kalambrias ja nägime, kuidas põllumajandussektoris sisserännanute olud on väga-väga kehvad. Te ütlesite, et te tahate põhiõigusi rõhutada ja neid edendada laiemas kontekstis, aga kuidas see kõik hakkab tegelikult välja nägema, kas Frontexi puhul näiteks tähendab see seda, et liikmesriigid on rohkem kaasatud Frontexi töösse? Frontexi direktoriga praegu rääkides jääb selline mulje, et Frontexi peamine tegevus on nii-öelda mm, need äh, halvad haigused justkui Euroopast eemale hoida, inimaspekti siin ei ole. Ehm, me peame tagama ju selle, et inimesed äh, saaksid ähm, nautida neid õigusi, mis nendele on tagatud seadusega ehm, ma tean väga hästi seda probleemi. olgu tegemist illegaalse või legaalse sisserändega, sisserändajatel on õigused. Euroopa peab alati kaitsma inimõigusi kõikide inimeste jaoks äh, meie planeedil. me peame tegema koostööd äh, just nimelt ähm, selle hooajaliste direktiivi dire-, osas ähm, selleks, et äh, tagada nende inimeste õigused, kes tulevad Itaaliasse või mujale. Nendel riikidel on töökäsi vaja, kuid tuleb kaitsta ka nende õiguste eest. võidelda tuleb ähm, organiseeritud kuritegevusega, kes on need, kes inimestega kauplevad, näevad inimestes äh, kaupu, toovad nad siia, inimesed ei saa palka, neil ei ole mitte mingisuguseid õigusi, mingisuguseid tagatisi ja tuleb sellise praktika vastu kindlasti astuda. Euroopa Liit äh, peab äh, ka piiri kaitsel austama äh, tagasisaatmise põhimõtteid, äh, asüüli taotlemise põhimõtteid ja tagama selle, et kõikidel üksikisikutel oleks õigus varjupaika taotleda, kui nad seda soovivad ja siis juba edasi äh, jätkuvad varjupaiga läbivaata-, taotluse läbivaatamised, see on teine jutt, kuid selles osas kindlasti ma tahan koostööd teha proua Reidingu, Frontexi ja teiste ametitega, kes selles vallas on tegevad suur tänu ja sõna saab nüüd härra Kirkhope. härra esimees, volinikukandidaat, viimaste nädalate ähm, sündmused on jällegi Euroopa turvalisuse, julgeoleku ja terrorismivastase võitluse toonud äh, päevakajaliste teemade sekka. Stockholmi programm äh, näeb ette seda, et meil on vaja mm, äh, strateegiat terrorismivastaseks võitluseks, piiriülese kuritegevuse vastaseks võitluseks, küber Äh, sõjad ja äh, tubaka smugeldamine ja nii edasi, meil on vaja rohkem jõupingutusi, vahendeid liikmesriikidele, institutsioonidele, agentuuridele ning infovahetusvõrgustikele. proua volinikukandidaat, kuidas te kavatsete Äh, saavutada edasiminekut äh, terrori ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja, ja kuidas kavatsete teha tööd rahvusvahelisel tasandil, kuidas tagate selle, et teie mm, peamiseks eesmärgiks on siiski proportsionaalsuse põhimõtte järgimine Euroopa reaktsioonil? proua Malmström, suur tänu, härra Kirkhope. jah, see on üks nendest prioriteetidest, millele ma kavatsen keskenduda kohe oma töö alguses, nimelt äh, see Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia, sellist strateegiat on vaja just nimelt terrorismivastaseks võitluseks, kuritegevuse vastaseks võitluseks ja kõikide nende eesmärkide nimel, millele te viitasite. Euroopa on juba midagi saavutanud, kuid me peaksime natukene holistlikumalt lähenema kõikidele nendele vahenditele, mille me oleme juba taganud terrorivastaseks võitluseks ma tahaksin, et me vaataksime kogu selle paketi üle, see, mis puudutab ähm, andmete kogumist, andmete jagamist näiteks ameeriklastega ja teistega, siis seadusandlus, ma tahaksin tagada, et meil oleks poliitikad paigas, vahendid nende poliitikate jaoks, nii et üldiselt meil oleks terrorismivastases võitluses kõikehõlmavam äh, Äh, raamistik. võib-olla jah, äh, on praeguses poliitikas teatavat topelttööd äh, ja sellest tuleb lahti saada, sellisest kattuvusest, nii et tuleksin üsna pea teie komisjoni ette tagasi konkreetsete ettepanekutega. mis puudutab andmekaitset ja uued informatsioonisüsteemid, mõistagi, selliseid süsteeme tuleb proportsionaalsuse, kulude lisa, lisandväärtuse osas pidevalt läbi vaadata ja need peavad austama inim- ja põhiõiguseid ja nagu ma alguses ütlesin, ma kavatsen need kõik äh, äh, paketid ülevaatamisele võtta just nimelt sellest vaatevinklist. nüüd äh, terrorismivastasest võitlusest veel, me peame ennetama, kaitsma, öelda, jälitama terroriste ja nad kohtu ette tooma ja rohkem peab äh, minu meelest tähelepanu pöörama ka terrorismi ohvritele. selles osas on midagi juba ette võetud, kuid äh, teha oleks palju rohkem ja selles osas ma teeksin siis ettepanekud sellesama sisejulgeolekustrateegia osas. härra Kirkhoop, lisaküsimus. jah, äh, see vastus mind küll rahuldab, kuid vaatamata sellele kui palju naisi selles vallas tegutseb, kas te võite proua volinikukandidaat väga jõulise naisena ja positiivselt meelestatud naisena kinnitada mulle, et et seesama proportsionaalsus, millest me rääkisime, tuleb äh, kaalumisele ka äh, seadusandluse rohkuse osas, mida me surume peale liikmesriikidele ja et Äh, kogu tegevuse keskmes on äh, sügavam koostöö ja kus vajalik, arvestatakse liikmesriikide prioriteetidega ja säilitatakse võimalus eranditeks. kas te olete minuga nõus, volinikukandidaat, et äh, selline üldine lähenemine kõikidele liikmesriikidele üks ei ole alati kõige praktilisem lahendus? proua Malmström, nagu te ütlesite, terrorismi valdkonnas pole Euroopa Liidul tegelikult palju seadusandlikke hoobasid. pädevus lasub siin siiski liikmesriikidel, Euroopa Liidu roll on äh, kogu seda tegevust koordineerida ja vaadata, äh, kus oleks võimalik lisandväärtust anda äh, ja, ja selles osas me oleme juba mõndagi ära teinud ja kui ma räägin kõikehõlmavast nii-öelda revisjonist, ei tähenda see seda, et ma tahan uusi seadusandlikke ettepanekuid teha, ei juba te olete rääkinud sellest minu eelkäija volinik Barroga, me peame mõtlema sellele, et, et meil peab olema ülevaade sellest, mis meil juba on olemas, millised vahendid on meil võimalik kasutada, kas on äkki midagi puudu, kas, kas me teeme topelttööd kusagil, kas kusagil on mõni auk, mis tuleks täita ja sellest me peame järgnevatel kuudel teiega koos kindlasti rääkima. härra Tavares, jah, tänan, proua Malmström mina eh, tahaksin teada, mida te arvate eh, üldse siis aga eh, me oleme nä-, pära-, mõni nädal hiljem nägime me reportaaži, kuidas tegelikult immigrante koheldi vaesed immigrandid Sahara kõrbes olid surmale määratud. mida on teil öelda selle kohta? kas Frontexil saab olema mandaat ka e, inimeste päästmiseks näiteks merel vastavalt meie humanitaarsetele traditsioonidele ja kas saab tagada selle, et eh, inimesi sellistesse riikidesse enam tagasi ei saadeta, kus põgenike õigusi või inimõigusi ei austata? suur tänu. ma ei tea, kas ma sain aru päris hästi teie küsimusest, aga te saate täiendada alati oma küsimust. peab ütlema, et kõigil inimestel on ju kohustus hädasolijat abistada ja elu päästa tugevdades Frontexit kavatsema kindlasti käsitleda ka mereõigust ja eh, nõukogus on juba praegu ringlemas ettepanek, mis jõuab ka parlamenti, et eh, paremini defineerida, millised on liikmesriikide ja Frontexi pädevused ühisel territooriumil tegutsemiseks. ma loodan, et need asjad eh, muutuvad lihtsamaks nüüd tagasisaatmine, reformaa puudutab rahvusvahelist konventsiooni, me oleme sellega seotud ja seetõttu peame tagama kaitse inimestele, kes, kelle elu on ohus ja kes on seetõttu põgenenud oma koduriigist, riigist, kus on äh, diktaatori režiim, inimõiguste rikkumised. saame, vahel on aga kõik see väga keeruline. inimesed on äh, rõhuva režiimi tõttu tõttu äh, põgenenud oma koduriikidest või siis äh, lihtsalt püüavad oma majandusolukorda parandada. muide, sada aastat tagasi lahkus minu oma koduriigist Roosist, Rootsist üks neljandik rahvast parema elu otsimisele USA-sse. Nad rajasid oma uue kodu seal. Te küsisite Liibüa kohta. me peame Liibüaga kõnelema, sest ta on meie tähtis naaber. Liibüa on ka transiitriik. Liibüa ei ole päris demokraatlik riik, seega kõnelused ei ole lihtsad, aga me peame leidma võimalusi koostööks. me teame, et eelmiste liikmesriikide poolt on tehtud palju ära, et Liibüa ja Euroopa Liidu suhteid mm, lähendada või Euroopat ja Liibüat lähendada. meie nõuame aga alati, et Liibüa peab ÜRO põgenike ametiga koostööd tegema ning rahvusvahelisi kohustusi täitma ning samuti inimeste vastuvõtmise tingimusi parandama. kõik see ei ole sugugi lihtne, see võtab palju aega, aga me tegeleme sellega. suur tänu! härra Tavares. proua Malmström, me räägime probleemidest, aga me võiksime rääkida ka äh, lahendustest. ohtu sattunud põgenikele võiks üks lahendus olla äh, nende saatmine kolmandatesse ohututesse riikidesse, mitte Euroopa Liitu. kui me mõtleme kahesajale tuhandele pagulasele. tuletagem meelde, et USA on päris palju pagulasi vastu võtnud, teie kolleeg ütles, et muide sada tuhat võib rahulikult üle maailma ära jagada. kas ei ole mingit struktuuri Euroopa Liidus, kes inimeste ümbersuunamisega võiks tegeleda? kui te ütlete, et tuleb tagada võrdsed õigused ka eh, legaalsetele sisserändajatele, kas eh, need õigused hõlmavad ka hääletamisõigust? Te käsitlesite nüüd nii mitut teemat, tõesti, ma tean, et teie olite tagasisaatmise raporti autor ja ma ootan teiega koostööd eh, ka tulevikus mõned riigid on praegu kaasatud juba sellesse programmi, millest ma räägin Euroopa Liidus, mõned võiksid kindlasti palju rohkem ära teha, kolmandad riigid samuti, seega tõesti üks osa lahendusest võiks olla see, et vastutust jagatakse ka Euroopa Liidus. suur tänu, härra Borghezio! approccio razionale, non ideologico che lei lugupeetud äh, volinikukandidaat, äh, mulle tundub, et te esitasite meile väga loogilise lähenemise oma tuleviku tegevusvaldkondade osas. aga ma pean siiski ütlema, et ma olen veidikene mures ja loodan, et te saaksite natukene rohkem kommenteerida hargmaisete ettevõtete ähm, direktiivi, sest see on äh, nii Põhja kui ka Lõuna-Euroopaga seotud ja me oleme näinud seda, et Euroopa institutsioonid on äh, keskendunud humanitaarküsimustele, eriti asüüliküsimustele, aga on äh, nagu riigid puudu sellest ja kui palutakse selliseid riike nagu äh, Kreeka või Malta nende küsimustega tegeleda, siis nad järsku jääksid üksinda ja peavad ise küsimusi lahendama. ja äh, ise välja mõtlema, kuidas asüülitaotlejate ja immigrantidega tegeleda, aga lugupeetud voliniku kandidaat, äh, mis, milliseid praktilisi konkreetseid samme kavatsetakse teha ja kas ka kolmandad riigid peaksid eh, finantsiliselt toetama kuidagi eh, sisserände küsimuste lahendamist? Has... kuid Euroopa Liit on ju alati rõhutanud eh, seda, et me kaitseme inimõigusi, kaitseme inimväärikust, ehk me peame vastu võtma neid inimesi, kes tõesti põgenevad eh, surve ja diktaatorluse eest. ma täiesti nõustun sellega, et mõned liikmesriigid on oma õlule võtnud suurema vastutuse, mõned väiksema, aga Euroopa Liit tervikuna on praeguseni ja ka tulevikus kindlasti peab eh, vastutust jagama aga äh, vastutuse jagamise osas ma olen välja käinud mõned ideed, kuidas seda peaks äh, tegema ja kindlasti on suure surve all äh, Vahemere riigid, kuid ükskõik mm, millisest riikvesse riigist rääkides tulevad ju sisserändajad nii õhu kaudu kui mere kaudu, nii et ei ole sugugi ainult lä-, äh, Vahemere riikide küsimusega tegemist, aga loomulikult tuleb meil nii eh, Frontexi kui ka tagasisaatmise programmide kaudu nende küsimustega edasi tegeleda, samuti teha koostööd kolmandate riikidega Vahemere äras ja kindlasti ma jätkan selle töö tegemist aga muidugi on meil ka rahvusvahelisi kohustusi nende inimeste osas, kes paluvad varjupaika ja neil peavad säilima teatud õigused. ja nüüd siis täiendav küsimus härra Pattenile, palun. siis äh, härra Burgatsi, palun. tänan, lugupeetud volinikukandidaat ma äh, ei kuulnud, et te oleksite vastanud minu äh, küsimusele, mis puudutas seda, et äh, kas Euroopa Liit jälgib tagasi saatmise puhul kõiki inimõigusi kõik kakskümmend seitse liikmesriiki omavad kindlasti kõige paremaid äh, kavatsusi, aga vastutus ei ole võrdselt jagatud. Te nimetasite Frontexit, see on äh, hea areng, te nimetasite ka, et Frontex tuleb ümber korraldada, teistmoodi äh, üles ehitada. siin on mõned mm, momendid, mis on üsnagi delikaatsed samuti, nimelt kodumaale tagasi saatmine ja sellega peaks ka Frontex tegelema. ja äh, rahastamise osas on mm, ka äh, vastutus äh, jagada selles mõttes, et ei pea ainult liikmesriigid, sealhulgas ka minu koduriik, kõiki kulusid katma. ja sellele lisaks peaks äh, minu arvates kogu seda tegevust ka koordineerima Frontex. jah, tänan, härra Borghesi. Äh, minu arvates peaks Frontex olema suuteline ja ma teen ka vastavasisulisele ettepaneku, ma seda siiani ei ole veel teinud aga nagu ma ütlesin, Frontexis peab olemas olema oma varustus, et neil oleks võimalik paremini äh, osaleda operatsioonides. lõplik vastutus piiride eest on muidugi liikmesriikidel, aga Frontex saab ka aidata liikmesriike inimeste tagasisaatmisel alles pärast seda, kui on välja selgitatud, et ei ole tegemist inimestega, kes soovivad põginiku staatust või et nad ei äh, riskeeri oma eluga, kui neid tagasi saadetakse, aga lõplik vastutus muidugi jääb äh, alati liikmesriikidele endile. Mr Bonds, I guess, Mr Bonds. Okay. härra Bonds. hea küll, proua Morvai. tänan minul oleks kaks lühikest kommentaari ja sooviksin kuulda teie vastust neile. kahe tuhande kuuendal aastal, kahekümne kolmandal oktoobril me Budapestis nägime kümnete tuhandete inimeste demonstratsiooni, kes mälestasid tuhande üheksasaja viiekümne kuuenda aasta sündmusi. muidugi oli eh, tookord eh, siis eh, palju eh, politseinikke tänaval, kasutati pisargaasi eh,, selle juures oli ka palju turiste, väljaspoolt Ungarit pärit olevat inimesi ja toimus siis tõeline suur eh, demonstratsioon. ja teine küsimus eh, üks tuntud poliitik eh, sattus olukorda, kus keset ööd Eh, toimus läbiotsimine tema kodus eh, ja ei olnud vahistamismäärust, eh, võeti üks inimene kaasa tema kodunt, toimus läbiotsimine, nagu ma ütlesin, võeti kaasa arvuti, ehk arvuti koos andmetega viidi ära, Lufthansa firmaga seotud andmed olid selles arvuti, kõik see toimus täiesti illegaalselt. millised on teie kommentaarid nendele kahele sündmusele, mis kõik toimusid minu koduriigis? jah äh,, tänan, proua, kuid mulle tundub, et ma ei saa päris vastata nendele küsimustele ähm,, sest äh, kahe tuhande kuuenda aasta äh, sündmuste osas ma tean, et seal olid ka mõned äh, inimesed, keda mina tundsin ja ma mäletan seda vägevaldset olukorda, aga muidugi peaksid need tegelikult olema ju Ungari enda ametivõimud, kes selgitab välja, kas politsei käitus Ungari seaduste vastastelt ja tegelikult on siseriikliku küsimusega, kahjuks ma ei saa seda kommentaarida ja ma ei tea selle konkreetse juhtumi detaile. nii et äh, ma ei saa vastata äh,. härra Murvai või proua Pons? nüüd vist härra Pons, härra Pons, palun. Äh, proua Malmström Ehm, see, mida te ütlesite, ei anna minu südamele siiski rahu, sest ma ütlesin, et massiline sisseränne ootab meid ees, ühest küljest on meil küll vananev elanikkond ja meil on ka palju töötuid, nende hulgas on mitmed sellised, kes kunagi enam ei jõua tööturule tagasi ja kindlasti meid kõiki mõjutab sisseränne suurlinnades Euroopas, olgu see siis äh, London, Brüssel või Amsterdam, on meil tohutu suured äh, probleemid äh, siis massilise sisserändega ja nüüd tundub, et räägitakse uuest sisserändelainest. ma arvan, et kõik see ei ole eriti hea ja ma loodan, et kui te saate selle positsiooni, siis teie ja proua Ashton suudate selle massilise sisserände küsimusega ka tegeleda yes,. suur tänu. loomulikult äh, olukord liikmesriigiti on erinev, aga kõigil on vaja tööjõudu juurde, kas siis erinevates sektorites või tervikuna selleks, et majandust ülal hoida ja loomulikult, et ka vanemale põlvkonnale pensionit teenida ja heaolusüsteemi alal hoida. sisseränne on üks osa meie lahendustest, aga otsingud käivad, analüüsitakse demograafilist statistikat ja loomulikult sisserändajate hulk ja millistesse sektoritesse neid lubatakse, tuleb liikmesriikide enda poolt ära äh, otsustada, aga meie paneme paika ühise raamistiku, kuidas probleeme lahendada ning äh, integratsioon on väga oluline teema, äh, väga hea, et te selle tõstatasite, selles osas peavad küll liikmesriigid koostööd tegema, aga see on siiski liikmesriikide pädevus, et kui on äh, valitud sisserände lubamine, siis tuleb ka sisserändajad lõimida proua Bauer, palun. suur tänu, härra esimees. tööhõivekomisjoni poolt tahaksin järgmise küsimuse esitada osa teie portfellist paneb teile kohustuse rändepoliitikat korrastada, me teame, millised on praegused suundumused, kui me seda arvestame, siis mingit imet küll äh, selles valdkonnas ei toimu. nõustun teiega, et meil on vaja teatud määral sisserännet lubada. sissejuhatuses ütlesite te, et te soovite, et kõik osapooled võidaksid selles protsessis ja see ei ole sugugi lihtne. seetõttu küsin milliseid plaane on teil seoses tööturuga Euroopa Liidul? kuidas te saate tagada, et Euroopa Liidu kodanikud ei jääks halvemasse olukorda võrreldes sisserändajatega? me teame, et praegu käib palgasõda ja äh, konkurents on väga tugev. suur tänu, proua Paar. Te esitasite väga olulise küsimuse loomulikult tuleb tagada nii, et kõik võidaksid. osad nendest, kes sisse äh, rändavad Euroopa Liidu, toovad uusi kogemusi ja teadmisi kaasa ja äh, lähevad võib-olla edasi Euroopa Liidust. see on nii-öelda äh, ränderinglus, aga osad soovivad jääda, sellel on omad tagajärjed ja me teame ka, et et me ei taha, et teatud arenguriikidest kogu tervishoiupersonal näiteks välja rändaks. Need inimesed, kes tõesti Euroopa Liitu tulevad, kas siis äh, lühi, lühiajalise lepinguga või selleks, et jääda, peavad siiski või nende puhul tuleb nende õigused palgale ja tööturul konkureerimisele tagada, aga meil on olemas töötajate direktiivid, mis reguleerivad tööturgu. seda tuleb alati arvestada ja seetõttu teeme koostööd ka äh, äh, komisjoni siseselt, et äh, meil ei, ei tuleks silmitsi seista mitte soovitud tulemustega suur tänu, proua Poskurt, kas teil on täiendav küsimus? proua Bauer vist, jah? palun. minu täiendav küsimus on järgmine. Euroopa Liidul on määrus, mis puudutab sanktsioone tööandjatele tööandjate suhtes, kes illegaalset tööjõudu kasutavad. kuidas saaks seda paremini kohaldada, kuidas saaks alltöövõtjad, võtjaid samuti vastutusele võtta? tõesti, tegemist on äh, väga tähtsa direktiiviga liikmesriigid võivad aga juba selle kohaldamisega algust teha. see on osa illegaalse immigratsiooni vastasest võitlusest samuti. meil on äh, seaduslik sisseränne, aga me peame kontrollima ka, et inim-, inimkaubandust äh, ei toimuks, et ei luba, antaks inimestele lubadusi, toodaks neid äh, Euroopasse ja siis lastaks neil elada seal kohutavates tingimustes tööandjad seega peavad kinnitama, et nende äh, tööjõud on seaduslik, aga loomulikult peab äh, seda direktiivi kohaldama liikmesriigis organiseeritud süsteemi järgi. see, kes seadust äh, rikub, see tuleb vastutusele võtta, aga direktiiv ametlikult ei ole veel jõustunud. ja nüüd proua Puskord suur tänu. tere hommikust, proua Malmström. paljud naised põgenevad seetõttu, et neid kui naisi ahistatakse, sunnitakse abielluma, äh, teeks läbi naiste ümberlõigamist, äh, selliseid äh, Äh, naisi on igal pool äh, Euroopa Liidus, ainult Rootsis ja Suurbritannias äh, võib-olla kaitstakse niisuguseid naisi, aga kui nüüd Maltal avatakse asüüliamet, kas teil on kavas ka midagi niisuguste inimeste heaks ära teha, kas te saate tagada selle, et ähm, asüüliamet suudab kaitsta naispõgenikke äh, kogu Euroopas just äh, soolise ahistamise kannat-, tõttu kannatamise puhul. Mm, loomulikult me teame, et äh, üldse maailmas äh, suur osa migrantidest ongi naised. seetõttu tuleb seda soolist eripära arvestada migratsioonipoliitikas arvestada haavatavaid elanikerühmi, naised, lapsed, puuetega inimesed, aga Süüliamet ja üldine poliitika peavad rajanema ikkagi äh, analüüsile, äh, äh, kuidas tegeleda naistega, kes, keda on vägistatud, keda on seksuaalselt ära kasutatud, kuidas neid rehabiliteerida, kuidas saab äh, naisi ja lapsi eritingimustes äh, hoida, kui vaja. kuidas me suudame tagada selle, et äh, vabandage, ma nüüd kaotasin jutujärje, aga see kõik puudutab üldist asüüliameti mandaati ja kõik peab tuginema meie äh, ränd-, rännet puudutavale seadustikule, nii nagu ka proua Reding juba ütles, nüüd naiste ümberlõikamise osas peab ütlema, et et need inimesed, kes tõesti põgenevad selle, sellise kohtlemise hirmus, neile tuleb kaitset anda seda tuleb kindlasti tulevikus kaaluda. proua Poskurt, naiste ümberlõikamine on ka Euroopas muutunud äh, migratsiooni tõttu äh, suureks probleemiks, sest äh, just niisuguse praktikaga riikidest on väga palju sisserändajat Euroopa Liidus. kas Euroopa Liit saaks nendesse riikidesse saata selge sõnumi, et ja üldse nõuda, et maailmas kasu-, kaotatakse ära niisugune praktika. kuidas selle vastu võidelda, kuidas Euroopa Liit saaks äh, naiste ümberlõikamise vastu võidelda? Euroopa Komisjonil ei ole äh, mingit spetsiaalset pädevust tegeleda just niisuguse valdkonnaga nagu naiste ümberlõikamine, aga me loomulikult arutame neid küsimusi koos liikmesriikidega ja ma tean, et Hispaaniale kui eesistujamaale on see tähtis küsimus ja muide, naiste ümberlõikamine toimub ka Euroopas, see on kohutav vägivald, mida tütarlaste ja naiste suhtes äh, toime pannakse ja loomulikult me tahame seda ennetada ja ära hoida, me teame, Daphne programmi kaudu on eh, mitmeid algatusi finantseeritud, kus tehakse koostööd kirikuga, eh, kohaliku kogukonnaga, et informeerida teatud rahvusgruppe, eh, lastevanemaid, kuidas käidutud, aga loomulikult päritoluriikidega tuleb samuti koostööd teha, see on kohutav vägivald, mida pannakse tütarlaste suhtes toime. nii Euroopas kui kogu maailmas. Jakolino, palun. suur tänu Te rääkisite sellest, kui oluline on agentuuride tööd tõhustada. Lissabonis asub narkootikumide vastase võitluse agentuur ning äh, nendel on tõsine probleem äh, sellega, et väga paljud äh, narkosõltlased ei ole mitte ainult narkosõltlased, vaid on ka alkohoolikud, ja kannatavad muude äh, haiguste all äh, ja see, sellel on väga suured sotsiaalsed äh, mõjud. Stockholmi programm tegeleb ka selle teemaga, kuid kuidas on täpselt kavas tegeleda nende inimeste abistamisega, kes kannatavad mitmete äh, nii-öelda sõltuvuste all ja kuidas te kavatsete koostööd teha proua Reidinguga? nende inimeste abistamiseks. jah, väga tõsine probleem, härra Giacolini. mulle tundub, et Euroopa Liit ei ole selles osas seni veel piisavalt ette võtnud. paljudel liikmesriikidel on siin muidugi lõplik pädevus, seadusandlus on mitmekesine, äh, narkootikumidega vastase võitluse äh, tegevuskavaga oleme mõningad edu saavutanud, seesama agentuur äh, aitab ka kaasa ja Stockholmi programm tegeleb sellega samuti ja olen valmis koostööks äh, selles küsimuses teiega. peame mõtlema sellele, kuidas leida vahendid Euroopa Liidust tehtava koordineerimiseks. nagu te ütlesite, sellel on sotsiaalsed ja tervisemõjud. see tihti suurendab ähm, organiseeritud kuritegevust, äh, narkokaubandust, kuidas selle vastu võidelda koostööd tuleb kindlasti teha ka kohaliku tasandiga, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, vabaühendustega ja nii edasi. ma olen äh, probleemi teravusest teadlik, kuid ma samas ei suuda praegu küll ähm, viidata ühelegi Euroopa Liidu seadusandlikule dokumendile, mis aitaks olukorda parendada mõistagi on äh, võimalus mul äh, koostööd teha siin teiste volinikega proua Reedinguga kindlasti ja härra Talliga, kes on vastutavad nendes küsimustes. kuid selge on see, et suurem osa tööst tuleb ära teha kohalikul tasandil. suur tänu, härra Giacolino. suur tänu, proua volinikukandidaat narkosõltuvus on äh, suureks probleemiks ka Euroopa Liidu vanglates. on äh, palju liikmesriike, kus äh, kolmandik kinnipeetavatest ei ole antud liikmesriigi kodanikud, kuid kannatavad ähm, tõsise narkosõltuvuse all, nad on tihti alkohoolikud ja nendel on vaja eraldi arstiabi eraldi toetust ja seda kõike näeb ette Stockholmi programm. Lissaboni leping on suurendanud ka meie rahalisi vahendeid. nii et me peame hakkama rohkem selles osas tegutsema, see on meie vanglate huvides. inimestel peab olema ka kinnipeetavatel praktilised võimalused äh, Eh, ühiskonnaga reintegreeruda, kui nad eh, vanglast vabanevad? kas on loota, et see on Stockholmi programmi ük-, üheks nurgakiviks? härra Tšakolini, ma olen teiega nõus selles osas, et probleem on tõsine ja tähelepanu sellele tuleks senisest rohkem pöörata kuid Euroopa Liit ei saa kõiki probleeme sugugi lahendada Euroopa Liidu tasandilt. me võime abi anda, vahendeid anda, ka rahalisi vahendeid teatud projektidele, mõtteid vahetada, kuid on küsimusi, mida oleks kõige mõistlikum siiski lahendada kas liikmesriigi tasandil või, või kohalikul tasandil tuleb lähtuda siin äh, lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõttest, tuleb kõigepealt kaaluda seda, et kas tõesti asja peaks ajama Euroopa tasandilt või lahendusi otsima kohalikul tasandil. meil on võimalus jah, arutelusid pidada ja kogemusi vahendada, kuid minu meelest ei ole meil konkreetseid käegakatsutavaid äh, seaduslikke Äh, vahendeid äh, praegu Euroopa Liidu kätes äh, probleemi lahendamiseks, mis ma tunnistan, on tõsine. suur tänu, järgmisena härra Kristjanson. suur tänu, härra esimees. täna on Euroopas ebaseaduslikult tööl ja elamas miljoneid inimesi, paljud nendest on tulnud siia paremat elu otsima ja paljusid on ahvatletud Euroopasse äh, Äh, väidetega selle kohta, et Euroopas on elu parem, kuid äh, niikaua, kuni nad jäävad ebaseaduslikeks sisserännanuteks, ei ole neil siin ka mingisuguseid õigusi, nad ei saa juurde tervishoiuteenustele, lapsed ei saa kooli minna, makse nad ei maksa ja nii edasi. ja põhimõtteliselt elavad ja töötavad nad siin kaasaegsete orjadena. peamine põhjus sellele tohutule probleemile on äh, pidev nõudlus seadusandlik odavamaliku tööjõu järele, mida te kavatsete teha selleks, et see nõudlus väheneks? suur tänu, proua Malmström! suur tänu, härra Kristjanson! tõesti äh, mind äh, liigutab see usaldus, mida te minu osas üles näitate, et ma tõesti suudan kõik need äh, kolossaalsed probleemid lahendada, aga eks komisjon selleks ongi paigas, et aidata midagi ära teha. Teil on täiesti õigus, härra Kristjanson, et mõningad nendest inimestest tuuakse siia äh, Äh, ahvatletakse Euroopasse, lubades suurepäraseid töökohti, samas äh, on tulemuseks see, et nad töötavad äh, jubedatest tingimustest, paljud satuvad lõbumajadesse, väga halbadesse tingimustesse ja tõesti on orjad väga oluline on selle jaoks see, et meil oleks seadusandlikud instrumendid paigas, selle jaoks ongi tulemas seesama hooajaliste töötajate direktiiv, direktiivid ähm, ka ähm, ühekordsete lubade osas ja me tahame tagada selle, et need inimesed, kes tulevad Euroopasse, ka illegaalsed saaksid, legaalsed, vabandust, äh, oleksid tagatud samade õigustega, mis on liikmesriikide kodanikel. inimkaubitsemise osas tuleb kindlasti koostööd teha Euroopa Liidu naaberriikidega, teavitada neid, andma nendele ka vahendeid, äh, mobiilsuskokkulepped ja nii edasi, et ja pa-, peame neil paluma aidata meil võidelda illegaalse immigratsiooni vastu. kui need inimesed aga juba riigis on, siis need õiguslikud õigused on liikmesriigiti, mis neil on, väga erinevad. minu koduriigis ja teie enda koduriigis, härra Kristjanses, räägitakse praegu väga elavalt sellest, kas peaks nendele ebaseaduslikele immigrantidele andma juurdepääsu tervishoiu ja haridusteenustele, aga praegu Euroopa tasandil äh, on see teema natuke liiga delikaatne selleks, et rääkida ühtse äh, seadusandluse võimalikust, härra Kristjanson? jah, aitäh. Te teate, et Nõukogu ja Euroopa Parlament äh, on kokkuleppele jõudnud sanktsioonide direktiivi osas. selle direktiivi eesmärgiks on tööandjat äh, karistada, mitte töövõtjat. kuidas te kavatsete tagada selle, et tööandjad tulevikus ei ole kaitstud seadusega illegaalsete immigrantide töölevõtmise eest ja kuidas te kavatsete tagada selle, et liikmesriigid ka rakendavad korralikult seda seadusandlust, proua Malmström? Uh, kas ma võin, küsib proua Malmström ja ta võib. jah, äh, seda tööd tuleb äh, teha muidugi selle eelduse alusel, et komisjon kavatseb äh, kontrollida seda, et liikmesriigid rakendavad seadusandlust, see on ka vastuseks teie ühele teisele küsimusele enne. tuleb tagada ka selle, et ettevõ-, ettevõtjatel ei ole võimalust kasutada ebaseaduslikku tööjõudu. seda kõike tuleb kontrollida kõigepealt liikmesriigi tasandilt, kuid äh, Euroopa Komisjon jääb äh, aluslepingute valvekoeraks ja hoiab valvsat silma peal liikmesriikidel, ka selles valdkonnas teeme me nii, nagu teistes valdkondades ja ega ma ei kõhkle liikmesriiki kohtu ette viima, kui nad seda direktiivi või ükskõik mis teist direktiivi peaksid rikkuma. suur tänu. proua Sippel. suur tänu äh,, härra esimees, proua Malmström. kõigepealt teile üks põhimõtteline küsimus ma kuulasin ära teie sissejuhatava sõnavõttu ja võib-olla võtate endale siin ametliku kohustuse, et teie koos proua Reidingu ja nõukoguga äh, tulete komisjoni ette tagasi regulaarselt ikka ja jälle. et me saaksime kohe infot nii peale kui võimalik äh, ülevaadet rahvusvahelistest äh, konventsioonidest vastavalt äh, institutsioonide vahelise kokkuleppe artiklile kakssada üheksateist. ja nüüd SWIFTi kohta. Äh, mida teie arvate SWIFTi tõhususest terrorivastasest meetmest ja kui teil aega peaks jääma vastuseks, siis millised kolm punkti Euroopa Parlamendi resolutsioonis SWIFTi kohta on teile kõige rohkem silma jäänud ja mida tuleks kindlasti teie meelest rakendada, proua Malmström? jah kolm küsimust. esimese küsimuse puhul vastus jah, äh, ma võtan endale kohustuse, kui mind ametisse nimetatakse, tulla tagasi komisjoni ette ikka ja jälle, nii nagu minu eelkäija ja arvestades seda, et teostunud on Lissaboni leping, on kaasotsustusmenetluse valdkond laienenud, mul on vaja teie abi kogu sellega seoses ja ma tulen teie juurde tagasi ikka ja jälle, lootke sellele, ma luban seda. SWIFT, jah äh, sõlmitud on ajutine üheksakuuline kokkulepe, mis üsna pea jõustub ja mulle on toodud väga konkreetseid näit-, näiteid SWIFTi kasulikkuse kohta. jah, ma arvan, et SWIFT on äh, terroristide võrgustike rahaliste tehingute järgimiseks väga kasulik, ma tean, et Euroopa Parlamendi delegatsioon käis hiljuti Washingtonis selles samas asjas ja ma tõesti tahaksin loodata, et et ähm, Ameerika Ühendriigid ähm, äh, agentuur, vastavad agentuurid ja Euroopa Liidu vastavad agentuurid teile pidevalt äh, saadaks äh, kinnitavat informatsiooni kohta selle kohta, et see SWIFTi süsteem on kasulik ja näiteks selle aasta sügisel vahistati ähm, inimesed, kes plaanisid Saksamaal suurt terrorirünnakut aastal kaks tuhat kuus, see plaan tänu SWIFTile nurjus homme tuleb see asi äh, arutelule Toledos, äh, esindab äh, komisjoni seal härra Barrot, SWIFTi tulevik on siis arutelul, pärast seda juba saame me lisainformatsiooni, tuleme asja juurde tagasi, eriti mis puudutab natukene siis alalisema iseloomuga kokkulepet SWIFTi osas, see peab juba omakorda kaasama ka parlamenti, ma tean, et te pöörate väga suurt tähelepanu, nii nagu ka mina, andmekaitsele ja Äh, oleks äh, väga kena, kui ka parlament selle ajutise kokkuleppe heaks kiidaks. suur tänu ja proua Sippel saab äh, sõna lisaküsimuseks. jah, suur tänu, härra esimees, proua volinikukandidaat. minu küsimuste nimekiri, ma võib-olla laiendan seda natukene Te ütlesite, et põhimõtteliselt ei ole tulemas Euroopa terrorismiga võitlemise strateegiat terrorirünnakute puhul aga on tulemas ad hoc äh, lahendused, sama puudutas äh, SWIFTi, äh, reageeriti pärast kahe tuhande esimese aasta terrorirünnakuid, nüüd see jõulu Äh, päeva intsident on viinud kehaskännerite sissetoomisele. me teame seda, et tehnilised lahendused äh, tänu kõigele sellele ei ole äh, õiged lahendused, probleem on midagi palju enamat kui tehniline. Te möödaminnes mainisite seda, et milline peaks olema, millised peaksid olema ter-, et, et harmoneeritud terrorivastasel strateegial peavad olema täpsemalt nurgakivid, aga mis need nurgakivid on? proua Malmström, proua Sippel võib-olla läks asi tõlkes kaduma, arvab kõneleja, aga ma rõhutasin vähemalt korra, et äh, me peame sellisest äh, killustunud äh, pildist terrorivastases võitluses lahti saama ja me peame koondama kõik vahendid terrorivastaseks võitluseks. see hõlmab endas muidugi ka andmete ja informatsiooni vahetamist, erinevaid poliitikaid eritavaid fonde, erinevaid direktiive, see hõlmab kõiki neid vahendeid, mis on meie käeulatuses. ja ma kavatsen koos proua Reedinguga üle vaadata kogu informatsiooni jaotamise arhitektuuri nii Euroopa Liidus kui ka meie suhetes Euroopa Liidust väljaspool asuvate riikidega, selleks et saada ülevaatlik pilt, et kas midagi on puudu, kas kuskil on midagi üle me peame arvestama andmekaitsega, proportsionaalsusega, kuludega ja sellega, kui läbipaistev see süsteem on ja tulemas on sisejulgeoleku strateegia osas ettepanekud selle kohta, kuidas oleks võib-olla kõige mõistlikum terrorivastasesse võitlusesse asuda. järgmine kõneleja, härra Dias de Mera. mis mejores deseos y buena suerte. proua volinikukandidaat, kõigepealt soovin teile edu teie tulevases töös ja kui te lubate, tulen tagasi Frontexi teema juurde ja eh, küsin paar täpsustavat küsimust. Frontex puudutab analüüsi, piirivalvurite koolitamist, aga Frontex ei pea liikmesriikide piirivalvet välja vahetama, see ei olegi nii mõeldud minu meelest oleks vaja hinnata praegu ehm, Frontexi pädevust, äh, tegevusala ja siis arutama, milliseid vahendeid neil vaja läheb ja mi-, kuidas nad peaksid toimima kriitilises olukorras. see tuleb ainult kõigile kasuks. peaksime endalt küsima, mis on Frontexi töö eesmärk, äh, kas äh, heategev abi või, või midagi muud. ning enne, kui me otsused vastu võtame, muutmaks olemasolevaid määrusi, on vaja ka kaaluda, kuidas saaks paremini Euroopa Parlamenti kaasata. suur tänu. Frontexi nõukogu on analüüsi ja hindamise läbi viinud ning teinud ettepanekuid Frontexi tugevdamiseks ja arendamiseks. Frontex on amet või agentuur ja e, e, loomulikult, nagu te ütlesite, tema ülesanne on koordineerida eelkõige, mitte piirival-, liikmesriikide piirivalve ülesandeid üle võtta. samuti on e, Frontexi tegevuse aluseks solidaarsus mina teen ettepaneku Frontexi tugevdamiseks, nagu ma juba ütlesin. selle järgi võiks Frontex ise otsustada, millist varustust neil vaja läheb, nii et nad ei sõltuks eh, igal üksikul juhul liikmesriikidest, neil on oma spetsialiseeritud osakonnad, nad teevad koostööd liikmesriikide piirivalvestruktuuridega, samuti Eurosuriga samuti äh, tekib neil võimalus oma personali koolitamiseks rahvusvahelise õiguse osas näiteks. loodan, et nad saavad koostööd teha ja osalevad ka Süüliameti töös ning äh, aitavad kaasa kolmandate riikidega sõlmitud tagasivõtmiste lepingute täitmisele. samuti tuleb neil koostööd teha äh, ÜRO põgenike erivolinikuga, eh, koordineerimaks tegevust näiteks ka suhetes Liibüaga. ma siiski arvan, et väga palju sõltub ka liikmesriikidest, kuidas nii-öelda planeeritud operatsioone läbi viia, me ei saa siiski midagi sundida eh, liikmesriike tegema, saame ainult suunata neid Frontex äh, teeb juba Rahvusvahelise Migratsiooniametiga koostööd kakskümmend kaheksa miljonit, kaheksakümmend kaks miljonit eurot on Frontexi eelarve, äh, aga minu arvates peaksid neil olema kindlamad prioriteedid, nende pilk peab olema suunatud lõunasse. Kreeka ja Malta, Itaalia, Hispaania, seal on selgelt äh, jõududest puudus. Frontexil peaksid oma spetsialiseeritud struktuurid olema, millised? kas mitte näiteks selleks, et äh, koostoimevõimet äh, teiste struktuuridega suurendada, kui me nüüd arvestame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kehtivat finantsperspektiive, siis oleme soovinud helikopterid ja nii edasi, aga liik-, väikestel liikmesriikidel ei ole neid, äh, neid vahendeid võimalik panustada. nagu te ütlesite, Frontexil on päris palju raha, aga mõnikord nad ei saa äh, tegutseda, sest nad ei tea, kas liikmesriigid panustavad või mitte, kas äh, ühte või teise operatsiooni. loomulikult Frontex peab saama õiguse teatud varustust ise osta, aga enne tuleb analüüsida, kas see on kõige kulutulusam viis ning tõesti, vahel on vaja ka erioperatsioone läbi viia, siis on vaja paremini koordineerida. aga ma kavatsen Frontexi tugevdamise asjus teile veel mõne kuu pärast uue ettepaneku teha. proua Vauer. proua volinikukandidaat, mul on väga hea meel, et ma saan veel teise võimaluse esitada võrdsete võimaluste komisjoni ja Rahvapartei nimel küsimusi. Stockholmi programmi väga tähtis osa on inimkaubanduse vastane võitlus. ja arvestades nüüd võrdseid võimalusi, siis mm, peab siiski toonitama et, et kaheksakümmend protsenti inimesi, kes langeb inimkaubanduse ohvriks, on naised või lapsed. vaatamata kõigile jõupingutustele Euroopas on inimkaubanduse ohvrite arv suurenenud. milliseid õigusinstrumente kavatsete teie ära kasutada võitluses selle nähtusega? loomulikult tuleb kokku leppida nõukoguga, aga teie, mida kavatsete te teha, et äh, kaitsta inimkaubanduse ohvreid, et nad uuesti ohvriks ei langeks ja kuidas vähendada nõudlust niisuguse nähtuse järele? proua Malmström. suur tänu, proua Paar, tõesti, see on üks küsimusi, mida ma isiklikult tõesti tahan lahendada ja ma nõustun teiega, et tegemist on kohutava kuriteoga, muide, inimkaubanduse ohvriks langevad nii naised tütarlapsed kui ka noormehed, poisid, minu meelest ei ole hullemat inimväärikuse jalge alla tallamist kui inimese müümine seksiorjaks. seega me peame äh, käsitlema seda kui tõsist kuritegu ja äh, arvestama ka vastavate kari, karistustega. muidugi nõukogus äh, arutatakse seda küsimust kõigis küsimustes äh, ei ole üksmeelt, aga me oleme väga kaugele juba jõudnud, me oleme vastavalt Lissaboni lepingule eh, teinud ettepanekud võitlemaks inimkaubandusega ning loodan, et kaasotsustusmenetlusega ning Euroopa Parlamendi tugeva sooviga kaasa aidata ning liikmesriikide osalusel saame vastava direktiivi juba väga varsti vastu võtta. samuti eh, peame tegelema ohvritega, ohvrite rehabiliteerimisega. siin tuleb kaasata veelgi rohkem osapooli. mul ei, minu portfellis ei ole kõiki võimalusi nende küsimuste lahendamiseks, aga loomulikult on sellel problemaatikal ka välisdimensioon, see on seotud naabruspoliitikaga ja me peame tõesti selle temaatika oma tähelepanu alla võtma, tegema koostööd ka eh, kolmandate riikidega, eh, näiteks Moldovas aidatakse inimkaubanduse ohvreid, antakse teine võimalus neile integreeruda ühiskonda, tööd leida ja nii edasi. täiendav küsimus, palun. Eh, ma hindan teie valmidust selles valdkonnas midagi ära teha, aga arvestades meie kogemusi, teame, et mitmed peadirektoraadid tegelevad küsimusega komisjonis, aga koordineerimine puudub. tundub, et ka liikmesriikide koordinaatorid tegutsevad omaette, aga mitte Euroopa ühe, üleselt. kas te kavatsete Euroopa-ülese koordinaatori ametisse määrata? proua Malmström. jah, tõesti ma sooviksin seda teha, äh, loodan, et Euroopa koordinaator äh, jääb ka minu peadirektoraadi alluvusse, sellepärast et tõesti tuleb ühendada liikmesriikide koordinaatorid. Stockholmi programm ja äh, Euroopa Liidust julgeolekustrateegia peavad olema samuti integreeritud, et meie strateegiad ei oleks killustatud. me peame oma äh, vahendeid koordineerima palju sidusamalt ja seda kavatsen ma teha ka nimetatud direktiividega ja loomulikult teiste komisjoni liikmetega koos. nagu te ütlesite, ka teised peadirektoraadid tegelevad selle temaatikaga, aga erinevatest aspektidest. kindlasti teen koostööd ka Lady Ashtoniga. suur tänu! suur tänu veel kord ja nüüd proua Mati Aar. Merci, monsieur le president proua volinikukandidaat, minu küsimus puudutab äh, pagulust, rännet. mida kavatsete ette võtta, et immigratsioonipakti kõik punktid rakenduksid? millised on teie teenistuse jaoks prioriteedid ja äh, immigrant, äh, illegaalsete immigrantide tagasisaatmine, millisel, tähtsuselt millisel kohal on see temaatika teie jaoks? proua Malmström. immigratsioonipakti äh, hindamine toimub järgmisel aastal, me teame, et teatud meetmeid on juba rakendatud, väga palju on veel ära teha ja mina kavatsen kindlasti prioriteedid kindlaks määrata, esiteks äh, asüülipakett paika panna, ma tean, et see on väga delikaatne temaatika ja illusiooni ma endale nõukogu suhtes ei saa sugugi teha, aga e, meie ühine ülesanne on vaadelda, kuidas käsitleda või kohelda asüülitaotlejaid ja kuidas vähendada inimkannatusi ja loomulikult on sellel kõigel ka oma hind e, ja eh, see on seotud ka integratsiooniga. nüüd ebaseaduslik sisseränne. selle puhul on kindlasti mul teatud prioriteedid. kõigepealt peab ära kasutama kõiki legaalseid meetmeid, kui me soovime eh, sisserändajaid vastu võtta. Eh, samuti tuleb koostööd teha kolmandate riikidega ja uus asüüliamet valetas mis avatakse sel sügisel, võiks ka aidata kaasa kontaktide loomisele kolmandate riikidega ning liikmesriikide vahelise vastutuse jagamisele. samuti kavatsen jätkata eh, diskussioone nii Liibüa kui Türgiga kui ka teiste regiooni riikidega selleks, et kaaluda, kuidas võiks lepinguid sõlmida tagasisaatmise ja vastuvõtmise suu-, osas tänan. Eh, jah, te rääkisite Liibüast, Türgist, aga kas te võiksite garanteerida näiteks, et kõik lepingud, mis kolmandatakse, kolmandate riikidega sõlmitakse, eh, sisaldavad ka eh, rändeklauslit? loomulikult Liibüa ja Türgiga on see punkt alati päevakorras me teame, et diskussioonid on väga keerulised Liibüaga, me oleme juba pikki kõnelusi pidanud, nüüd on tekkinud väike võimalus, proua, härra Barroso kavatseb minna Liibüasse, Liibüa ametivõimudega neid küsimusi arutama, aga loomulikult see temaatika on kolmandate riikidega kõnelustes alati päevakorral tänan. suur tänu. proua Linn, suur tänu. kuna, kuigi äh, Vivian Redding äh, mängib oma rolli äh, diskrimineerimise vastases võitluses äh,, peab arvestama ka seda, et paljudel sisserändajatel on mingeid puudeid ja nad äh, kannatavad äh, mitmik diskrimineerimise tõttu, mitte sellepärast, et nad immigrandid on. minu meelest peaks kõik komisjoni osakonnad koostööd tegema just niisuguse olukorra vältimiseks. kuidas te sotsiaal- ja tööhõivevolinikuga kavatsete töö, koostööd teha, et eh, puuetega eh, immigrante eh, ei diskrimineeritaks kas või nende vanuse või seksuaalse suundumuse tõ-, sättumuse tõttu. suur tänu, proua Linn, ma tean, et te olete pühendunud sellele temaatikale ja mm, muidugi see, see temaatika jääb proua Redingi vastutusalasse, aga see puudutab ka minu tööd. Stockholmi programmis on väga selgelt öeldud, et äh, haavatavad elanikerühmad, lapsed, puuetega inimesed, naised, kes kes äh, on ohustatud, vajavad erikaitset või on mitmekordselt kannatanud, peavad olema meie ettepanekutes eritähelepanu all ja seetõttu ootan koostööd proua Redinguga, et äh, niisugused asjad nagu pidevalt tähelepanu all oleksid. suur tänu, proua Linn! nagu te teate, meie oleme oma ettepaneku teinud koos nõukoguga äh, diskrimineerimise vastane direktiiv, kui kiiresti võib see teie arvates äh, äh, jõustuda, kas te saate näiteks koos kolleegidega nõukogule survet avaldada, et selline horisontaalne direktiiv edeneks kiiremalt? suur tänu, äh, Rootsi äh, kui eesistujamaa ministrina olen just sellesama temaatikaga tegelenud äh, Rootsi eesistumise ajal ning ähm, me lootsime selle temaatikaga äh, äh, lõpule jõuda. oma eesistumise ajal ei jõudnud, meil olid mõned raskused, loodan, et Hispaania siiski lahendab selle küsimuse, nagu te ütlesite, selle direktiivi jõustumine on väga tähtis ja meie äh, koos nõukoguga oleme püüdnud äh, seda direktiivi edasi viia, see puudutab mitte ainult siseasju, vaid kogu Euroopa Liitu tervikuna. tänan. proua Kiom. ma tuleksin tagasi asüülipaketi juurde, sellepärast et täheldasin teie kirjalikes vastustes, et te soovite selle paketi kiiret rakendumist, aga te teate ka, et diskussioonid on ummikusse vastuvõtu osas jooksnud ning äh, Te isegi äh, viitasite sellele, et osa liikmesriike on Euroopa Komisjoni hiljutisi ettepanekuid kritiseerinud, milles eesmärk oli harmoneerida Euroopa Liidu äh, menetlusreegleid. kuigi e- Euroopa Parlament ei ole selle temaatikaga tegelemist veel alustanud, aga millised meetmeid aitaksid nüüd meie eesmärkideni jõuda kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ühine asüülirežiim kehtestada, e, nii et ka e, tagakiusatavad inimesed saaksid varjupaiga taotleda ja kaitset, rahvusvahelist kaitset? suur tänu, proua Malmström. jah, tõesti, proua Guillaume, nagu te ütlesite, protsess käib, aga eh, protsess on keeruline eh, ja eh, meil on liikmesriikide poolt täiesti õigustatud ettepanekud, mis on praegu tak-, seda protsessi peatanud meie eesmärk oli tõesti ühine asüülirežiim aastaks kaks tuhat kaksteist ja loomulikult äh, kõik soovivad äh, kõik peavad soovima seda, aga äh, selle rakenduseks on vaja kõigile, kõigile vastuvõetavaid tingimusi. tahaksin ära kasutada nüüd Stockholmi programmiga antud võimalusi ja ka kaasotsustusmenetlust, seega soovin teha koostööd Euroopa Parlamendiga, nii et Euroopa Komisjon tõesti saaks jõuda nii kaugele, et see direktiiv vastu võetakse, aga ma ei varja teie eest, see on väga keeruline protsess. aga kui meil on ühine eesmärk kaks tuhat kaksteist, siis peab ju kiirustama. Ragion, kas teil oli täiendav küsimus. jah, kaks tuhat kaksteist äh, on sarnane mm, sellele eesmärgile, millest rääkis eelmisel nädalal proua Reding, kas te võiksite meile kinnitada, et rikkumisprotsessi, rikkumismenetlust rakendatakse, kui liikmesriigid ei täida õigustikuga äh, tagasisaatmise äh, osas ja, ja inimeste abistamisel merel, abistamist merel. jah, tõesti, see on osa paketist, liikmesriigid peavad võtma endale sarnased kohustused, liikmesriigid on juba rahvusvaheliste konventsioonide osalised ja loomulikult see tagasisaatmise kohustus tuleneb rahvusvahelistest konventsioonidest, seda peavad kõik ühinenud riigid täitma loomulikult. Eh, tänan ja nüüd anname sõna härra Koeljale. suur tänu, esimees. me teame millised on meie prioriteedid, mis need on, näiteks Schengeni ruum. õiguse, turvalisuse ja vabaduse ala ja meie välispiirid tagavad selle, et Schengeni alal saab vabalt äh, liikuda. nüüd äh, siis kaks, Schengeni infosüsteem on äh, väga tähtis selle kõige rakendamiseks, aga me oleme ajas maha jäänud äh, üle seitsmekümne miljoni euro on juba eh, investeeritud, liikmesriikide panused samuti. kas te võiksite meile öelda, millal hakkab toimima SIS kaks? ja kui see ei hakka toimima, kas siis tuleb eh, alltöövõtjatega lepingud tühistada, palun, proua Malmström? jah, tõesti, siis kahe küsimus äh, kogu oma keerukuses ilmselt äh, jääb ka minule pärandiks eelmistest aegadest ja muidugi selle suhtes on olnud suuri ootusi, kogu lugu ei ole eriti õnnestunud, ähm, Euroopa Komisjon on äh, äh, nüüd oma nõuded esitanud alltöövõtjatele, nõudnud, et nad näitaksid, et nad on suutelised äh, Ähm, protsessi edasi viima. kui nüüd äh, lepingut täidetakse, kui ei, siis tulen nõukogusse ja ütlen, näete, äh, protsess ei toimi, peame kaaluma alternatiive. loodan, et juba mõne päeva pärast on näha, milline suund on võetud Schengeni funkts-, ala funktsioneerimise seisukohalt on siis kaks esmatähtis aga ma äh, tunnistan, et äh, see lugu on pikale veninud, äh, nüüd on ta jõudnud minu lauale, loomulikult tahan omalt poolt teha kõik, et asjad areneksid ja informeerin ka Euroopa Parlamenti sellest. kui asjad lähevad hästi, siis, siis rakendub aasta lõpuks, loodan. härra Koiljo. suur tänu. siis kaks on tõesti ebaõnnestunud, kuid muide, see ei ole ainus asi, mis on ajakavast maha jäänud, meil on viisasüsteemiga eh, mahajäämust ja nii edasi. kas ei ole, kas on mõistlik uusi eh, eh, teemasid nüüd lauale võtta ja hakata nendega tegelema, nagu nüüd reisiandmed ja kõik äh, enne, kui need vanad küsimused on lahendamata. proua Malmström. ma nõustun teiega. jah ähm,, ähm, meil on vaja nii siis kahte kui ka VIS süsteemi, aga meil peab olema üldine struktuur, ülevaate kõikidest süsteemidest, mis meil on ja mis meil tulevikus võivad kasutusele tulla, enne kui me tormame uute väga delikaatsete, kalliste süsteemide juurde inimese isikuandmete seisukohast on need süsteemid väga keerukad ja see on väga delikaatne temaatika, aga SIS kaks ja VIS, need on meie jaoks nagu esimesed sihtmärgid koht, kuhu me peame jõudma, aga ma tahaksin teha kõik selleks, et tõesti need süsteemid rakenduvad enne, kui me hakkame arutama näiteks ähm, sissesõidu ja, ja väljumisandmebaase ja nii edasi. Äh, suur tänu ja nüüd ähm, proua Romeva, härra Romeva jah, eh, tõepoolest sooviksin teile õnne, aga räägin praegu siin naiste õiguste komisjoni nimel ja soolisest vägivallast on minu kõne. Eh, enne te rääkisite, et poliitikate läbiviimine on keeruline, kuid eh, see on võimalik. kuidas pakkuda varjupaika, kui inimestele on siis äh, Äh, sattunud vägivalla ohvriks, äh, soolise vägivalla ohvriks ja välissuhete osas tahaksin küsida, kas oleks võimalik teha teatud hulk ettepanekuid ja sõlmida assotsiatsioonilepinguid, kus arvestatakse ka soolisi aspekte äh, nagu on teada, on Vilniuses olemas ka soolise võrdõiguslikkuse instituut, mis selliste küsimustega tegeleb. Jah, tänan, nagu ma juba ka nimetasin, oleme me juba hakanud uurima seda, millised meetmed ja valikud on Euroopa Liidus olemas selleks, et et äh, asuda võitlema vägivalla ja koduvalla, vägivalla vastu, meil ei ole konkreetseid vahendeid olemas, aga me saame kindlasti äh, siis ähm, koostööd parandada ja nii Hispaania eesistujana kui kogu trio on selle küsimusega tegelenud ja lisaks äh, sellele me soovime komisjoni poolt kõikidesse meetmetesse kaasata ka soolise aspekti ja vaadata ka seda, milline on siis varjupaigataotlejatest naiste olukord, kas on võimalik, et nad on olnud vägistamise ohvrid, kas on olnud tegemist siis naiste ümberlõikamise või suguelundite moonutamise juhtumeid, ega seda küsimust ei hakka küll mina ise kureerima, vaid minu kolleegid ja ma loodan tõesti, et see sooline dimensioon on integreeritud nendesse eh, kokkulepetesse, mis sõlmitakse kolmandate riikidega. aga Euroopa Parlament eh, tõenäoliselt jälgib ka seda, kas seda aspekti arvestatakse ja eh, jälgib siis nii-öelda valvekoerana seda, kas see aspekt on arvesse võetud. jah, kas härra soovib esitada täiendava küsimuse? jaa. Eh, viimases küsimuses, kas teie jaoks on väga oluline see jälgimisüksuse eh, finantseerimine, sest eh, meil on vaja palju rohkem vahendeid selle küsimusega tegelemiseks ja kas see teie nägemuses on oluline? jah, ma mõistan, mida te ütlesite, ma kahjuks sain esimesest küsimusest valesti aru, aga selleks, et selle küsimusega piisavalt tegeleda, peaksin ma teadma rohkem üksikasju, et teha ettepanekuid, aga kindlasti kunagi hiljem tulen ma välja vastavate ettepanekutega selleks, et küsimuses edasi liikuda. ja nüüd läheb sõna proua Ludfordile. aitäh, esimees proua Malmström, te rõhutasite äh, et teie eesmärgiks on hinnata seadusandlust tõhususe ja proportsionaalsuse eh, asukohast ja seda, et siipool saaks töötada koordineeritumal. minu eh, seisukohast on see väga teretulnud et tõepoolest operatiivsest hakatakse tegelema, mitte ei tegelda andmete kaitsega, Äh, härra Obama, president Obama on tegelenud ka selle küsimusega, igal juhul tuleks täielikult ära kasutada meie võimalusi. kas strateegiliselt peaks ka rakendama rohkem andmete, isikuandmete kasutamist piiridel ja kas on olemas üldine plaan eh, selleks, et tegutseda koordineeritult ja reaktiivselt? kuidas tagada sissi ja pissi kaudu piiridel ohutus, eh, IPA, PNR-i eh, siis andmete küsimusel ja kuidas Ameerikasse sisenemisel peaks ähm, asjad olema korraldatud. jah, selles osas tahaksin ma kahte asja öelda, sest siin räägiti ka küsimusest, millest me varem rääkisime. võib öelda, et kogu Stockholmi programm sisemise strateegia osas on üsna uus valdkond Euroopa koostööle ja me hiljuti tähistasime alles kümnendat aastapäeva selle valdkonna koostöös, ehk suhteliselt toos eh, on see tegevus ja meil tõepoolest peaks olema veidikene koordineeritum eh, tegevus ja seda me püüamegi tagada koos volinik Redinguga, ja et me tegeleksime nii rände kui varjupaiga kui välisohtude ja piiriülese kuritegevuse küsimusega sidusamalt. ja andmete kogumine on selles kontekstis oluline, mina arvan, et see võib olla tõhusam, nii nagu härra äh, president Obama ka ütles ja me peame läbi mõtlema selle, kuidas kasutada seda informatsiooni, mis meil juba olemas on, hindama selle, enne kui hakata uut infot koguma. ehk eh, nagu sai rõhutatud, kogu arhitektuur kõigi kriteeriumidega, sealhulgas kulud, ehm, lisandväärtus, proportsionaalsus, eh, tuleb läbi mõelda ka andmete kaitse tervik vaatevinklist. ehk eh, see tuleb kõigepealt ära teha, enne kui me hakkame mingeid uusi süsteemi ellu viima. ja siis eh, sisenemise, väljaminemise süsteemi eh, parandama hakkama. jah, see on tõepoolest hea, aga operatiivkoostöö osas, kas te oskate midagi öelda, näiteks Slovakkia Türgis juhtus üheksandal jaanuaril täiesti eh, selline juhtum, üheksakümmend grammi siis eh, eh, lõhkeainet oli paigaldatud ühte kotti, ka koerad ei saanud seda kätte, Iirimaale jõudis see lennuk ja kolm päeva pärast kohale jõudmist Iirimaal alles politsei pidas selle kinni, see oli täielik fiasko ja järjekordselt sattusid täiesti süütud inimesed ohuolukorda ja küsimus on, kuidas siis erinevad ametid saaksid koostööd teha ja koordineerida oma koostööd. ja tegemist on muidugi väga suure väljakutsuga, kuidas ametiisikud ja politsei saaksid koostööd teha. üks äh, liikmesriik äh, ei saa sellega hakkama, kõik liikmesriigid ja ka äh, teisel pool Atlandi olevad riigid peavad koostööd tegema. jah, tõepoolest, see on peaaegu filosoofiline küsimus, me oleme kõik inimesed ja nii minu enda koduriigist kui ka mujalt riikidest on näiteid selle kohta, kuidas politseinikel on tegelikult olemas info käes ja sellele vaatamata on inimesed kannatanud saavutanud, nii et selles osas sajaprotsendiliselt kunagi ei õnnestu kindlasti kõiki vahendeid rakendada, aga me peame andmeid analüüsima eh, ja meie ametid peavad eh, tõhusalt töötama ja me peame ka rohkem usaldama teineteist koostöös. aga ei saa unustada, et eh, inimesed täidavad neid ülesandeid ja alati tekivad ka mingid vead aitäh, proua Poskort jällegi. tänan, proua Malmström. pärast seda, kui jõustus Litaboli, Lissaboni leping, me ootasime, et tuleb komisjoni määrus, mis piiraks Al-Qaeda ja Talibaniga seotud äh, isikute liik-, liikumist ja selle asemel võeti vast tõttu hoopiski alus mm, lepingute kahesaja viiekümnendal setel paar põhinev määrus ja minu küsimus on, äh, et see peaks tuginema artiklile seitsekümmend viis nagu õie, nagu viitab meie õigustalitus ja kas on plaanis äh, panna paika kapitali liikumise osas äh, mingeid piire, et demokraatliku aruandluse põhimõtteid oleks võimalik jälgida. jah, ma mäletan seda arutelu täiskogul Euroopa Parlamendis kuu aega tagasi, nii õigustalitus kui äh, nõukogu kui komisjon on öelnud, et tuleb siiski rakendada artiklit kakssada viisteist kui me räägime rahvusvahelistest piirangutest ja see ei ole mitte ainult Euroopa Parlamendi tõlgendus. ja mis puudutab nüüd vahendite külmutamist Euroopa Liidu siseselt, siis on tegemist artikliga kuuskümmend viis. see oli nüüd see arutelu, mida me õigustalitusega pidasime ja ma olen alati muidugi selle poolt, et Euroopa Parlament äh, tegevus oleks võimalikult avalik, läbipaistv, aga teema puudutab peamiselt ikkagi kolleeg Ashtoni ja komisjoni ja äh, on äh, läbi räägitud, et konkreetsel juhul peaks ikkagi lähtuma artiklist kakssada viisteist. proua Poskurt, kas te olete valmis ka, valmis tegema ette ettepaneku Euroopa Liidu siseste olude kohta ja kas see tugineb artiklile kuuskümmend viis, oli minu esimene küsimus. ja teine küsimus, eh, viimase detsembri resolutsioon, mis puudutab eh, sõltumatuid eksperte ja nende võrgustikku, eh, ja kas vastavasisuline otsus võetakse vastu siis lähedases koostöös Euroopa Parlamendiga. jah, ma kahjuks küll ei tea kõiki detaile, kuid tundub, et see on hea mõte, et meil oleks sõltumatu võrgustik, kes hindab seda, milliste paragrahvide järgi peaks piiravaid meetmeid rakendama, et kodanikud ei kannataks. tahavad, mõnes mõttes on sellise suhteliselt kohmaka instrumendiga tegemist aga muidugi on oluline, et eh, kodanike seisukohalt seda kasutataks ja vaadataks, kas on põhiõigused tagatud. see on hea mõte ja tulgem selle arutelu juurde tagasi. tänan. Thank you, äh, härra Strasser. suur tänu, härra Strasser Äh, suur tänu, härra esimees, äh, proua volinikukandidaat, tere tulemast äh, siin uues kehastuses. ütleksin kõigepealt, et väga tore on vaadata, kui entusiastlik te olete olnud oma vastustes. tuleksin terrorismi teema juurde. terrorioht on jällegi suurenenud seoses jõulu üheksateistkümnenda esimese püha sündmustega. ja tihti nähakse äh, suurimat ohtu just nimelt siis äh, islami äh, äärmuslaste poolt käestatavat ohtu. president Obama on öelnud, et asi ei puuduta mitte ainult info kogumist, vaid info tõlgendamises peitub iva üldine julgeolekustrateegia, selle kont-, selles kontekstis, kas te saaksite öelda konkreetselt, mida te kavatsete teha selle mõõtme toestamiseks? et paraneks koordinatsioon ja et me saaksime ameeriklastega paremini koostööd teha, proua Malmström, palun. suur tänu, nagu te ütlesite, mm, jõulupühade esimese püha sündmused äh, tõid jällegi meie teadvusesse selle, et terrorism on tõsine oht ja ei saa siin ähm, valvsust kaotada. jah, tõesti, ma tahaksin üle vaadata andmekogumise meetmed, see puudutab nii äh, meie Euroopa Liidu sisemeetmeid, aga kokkuleppeid kolmandate riikidega, nagu näiteks Ameerika Ühendriikidega. Ameerika Ühendriikidega tehtav koostöö on väga oluline osa terrorivastases võitluses. justiits- ja siseasjade ministrid kohtuvad homme ja ülehomme koos volinik Reeniga ning äh, ka äh, Ühendkuningriikidest on tulemas proua äh, Napoletano ja räägitakse siis koostööst, mida saaks tulevikus tagada, väga oluline on see, et, et Toledosse ameeriklaste esindaja tuleb president Obama ütles, et tõesti tuleb lülid omavahel ühendada. jah, see töö peab tõhus, tõhusamaks muutuma. peab suurendama koostööd agentuuride vahel ning suurendama Ameerika Ühendriikide äh, tahet äh, vabandust, liikmesriikide tahet äh, agentuuridega koostööd teha, Europolil on äh, väga suured võimalused, kuid äh, tihti jääb vajaka liikmesriikide tahtest nendega koostööd teha, me peame tagama selle, et liikmesriigid panustaksid rohkem terrori vältimisele ja Euroopa Liidu sisene julgeolekustrateegia jah, peab ära kasutama kriitilise infrastruktuuri poliitilist instrumenti, kuidas poliit-, kuidas olulisi infrastruktuure kaitsta, kuidas kaitsta meie andme- ja informatsioonisüsteeme, selles osas oleme me jäänud öö, maha juba arengutest, näiteks küberrünnakute puhul, nii et see on kindlasti üks nendest valdkondadest, kus on minu poolt tulemas väga konkreetseid ettepanekuid et Äh, Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia kontekstis. suur tänu ja härra Jimenez äh, saab sõna järgmisena. proua Jimenez. jah, äh, suur tänu. proua Malmström mulle väga meeldis see, et te viitasite terrorirünnakute ohvritele oma alustavas sõnavõtus. tihti unustame me need inimesed nagu me kõik teame, oht on äh, endiselt päevakajaline ja ükskõik, kes meist võiks sattuda terrorirünnaku ohvriks. kas te, proua Malmström, olete nõus sellega, et täna pole me Euroopas mitte midagi teinud selleks, et äh, liikmesriikide seadusandlust parandada terroriohvrite abistamiseks? meie viimasel täiskogul eelmisel aastal detsembris oli kohal volinik Barrot kes ütles, et äh, tema toetaks Euroopa-ülese terrorirünnakute ohvrite harta vastuvõtmist. kas te toetate seda mõtet ja milliseid jõupingutusi teeksite sellise harta kaitseks, selleks et aidata neid inimesi? proua Malmström. proua Imenes, äh, jah, see on väga oluline muuseas, üks äh, minu sõpradest äh, sai kahe tuhande neljanda aasta terrorirünnakutel Madridis äh, hukka ja ma tean, mida see tähendab. Neid inimesi tuleb kaitsta, tuleb kaitsta paremini Euroopa Liidu tasandilt. nii mõndagi on juba ära tehtud, näiteks on loodud võrgustik, kus on võimalik kogemusi jagada, kus liikmesriikide vahelised kontaktid on tagatud, lisaks sellele ka rahalised vahendid mida on võimalik kasutada selleks, et üles ehitada kodanikuühiskonna ühendusi ja organisatsioone. kõik, kogu see töö on olnud edukas, kuid seda tuleb edasi arendada. sisejulgeolekustrateegia kontekstis võib-olla võiks ka mingisuguse julgeoleku või turvafondi luua ja kaasata siia mõningaid meetmeid, mis ohvreid aitaksid, nii et jah, ma kavatsen selle teemaga väga äh, ki tegeleda ja vaatame, mida härra Barrot täpselt ütles, mida ta lubas tegelikult ja vaatame siis, kuidas seda saaks rakendada tegelikkuses. tagamaks selle, et meil oleks Euroopa Liidus ühtsem lähenemine. proua Makovei, palun. Thank you um.... suur tänu tuleksin nüüd äh, korruptsioonivastase võitluse juurde. arvestades seda et, et seitsekümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu kodanikest arvab, et korruptsioon on nende riikides tõsiseks probleemiks, kõneleja kordab ennast et, et seitsekümmend kaheksa protsenti Äh, kodanikest äh, arvab, et korruptsioon on tõsine probleem nende riikides, äh, viitan siin kahe tuhande üheksanda aasta Eurobaromeetri uuringu tulemustele, nii et need on värsked andmed, ja arvestades seda, et Euroopa Liit on liitunud ÜRO konventsioonivastase, korruptsioonivastase konventsiooniga, siis mida te kavatsete teha selleks, et äh, reaalselt rakenduks õigeaegselt Euroopa äh, monitooringumehhanism äh, korruptsioonivastases võitluses ja et neid tulemusi kõikides liikmesriikides ka arvesse võetakse. millisest ajakavast me võiksime siin rääkida ning milliseid teisi mõõdetavaid eesmärke te tahate korruptsioonivastases võitluses saavutada? suur tänu, proua Malmström! jah, suur tänu, ma olen selle Eurostati äh, Eurobaromeetri tulemustega kursis ja lugesin hiljuti läbi ka Transparency Internationali äh, uuringud, kes mõõdavad siis korruptsiooni teistes riikides maailmas ja tõesti, ma olin täiesti hämmingus, kui ma nägin, et väga paljudest Euroopa Liidu liikmesriikidest on äh, Transparency Internationali nimekirjas ja suu- ja ikka väga selle nimekirja eesotsas nii et see on kahetsusväärne. ja kui me tahame teistele riikidele õpetada nii-öelda hea, häid valitsemistavasid ja läbipaistvust, siis me peame selle tagama kõigepealt siin, enda kodus. Stockholmi programm näeb ette lisategevust korruptsioonivastases võitluses ja tulemas on seadusandlus selle kohta, kuid enne seda tuleb teha tõsist mõttetööd. me ei taha lihtsalt äh, öelda, et korruptsioon on halb. meil peavad olema ikkagi äh, väga käegakatsutavad äh, vahendid selliste avaldustega kaasas käimas järgmise aasta detsembris on tulemas äh, korruptsioonivastane päev muuseas ja võib-olla selle kontekstis võib-olla saaks välja pakkuda midagi konkreetsemat, äh, vaadata, kuidas siis Euroopa Liidus saaks sellega tegeleda, sest see on Euroopa Liidus kasvav sisenev probleem ja kodanike jaoks on see tõesti väga tähtis. proua Makovei veel. suur tänu ma tahaksin lihtsalt äh, täpsustada, ma viitasin oma küsimuse Stockholmi programmis ette nähtud monitooringu vahendile. see tuleb nüüd juurutada, see keskus. kuidas te kavatsete tagada oma mandaadi ajal ka selle, et äh, on äh, korruptsioonivastases võitluses äh, pädevate komisjonide talituste koostöö? no muidugi, need teemad on omavahel seotud ja mitmed talitused on seotud, terve komisjoni ülesanne on ju tagada see, et see mis äh, meie teeme, on äh, seaduspärane. see ei ole äh, mitte ainult minu vastutus või Olafi eest vastutav volinik ei vastuta selle eest, terve komisjon vastutab selle eest ja, ja komisjoni president Barroso on endale võtnud väga selge poliitilise kohustuse tagada aruandlus korralikul tasandil, see on komisjoni vastutus ja ma tõesti loodan, et nõukogu ja parlament Äh, töötavad sellistel alustel ja ma tean, et parlament seda teeb. jah, kriteeriumid ja seiremehhanismid peavad olema väga selged ja need peavad olema mõõdetavad, kuid ärgem unustagem, et mõelda tuleb ka sellele, kuidas neid mõõtmeid saaks, meetmeid saaks parandada. ja võib-olla sellised mustad nimekirjad võiksid olla hea lahendus, aga võib-olla peaks natuke rohkem mõtlema sellele, kuidas erinevad tasandid saab koos töötada, ma tean, et mõned kohalikud omavalitsused Euroopas on oma võrge loo-, võrgustikke loonud äh, selles küsimustes, kuid äh, hiljem on tulemas ähm, konkreetsemaid ettepanekuid korruptsioonivastases võitluses, ma olen teiega nõus, äh, kogu see poliitika peab olema käegakatsutav ja reaalne, mitte ainult ilusate sõna, suurte sõnade tegemine, proua Hett nüüd. suur tänu, Cecilia, ta oma kirjalikes vastustes oled öelnud, et selle aasta jooksul peaks veel tulema inimkaubandust puudutav direktiiv. mina sotsiaaldemokraatide nimel tervitan seda väga, sest Euroopa Liit peaks tõesti nüüd, viimane hetk on juba asuda inimkaubanduse vastu võitlema ja mina tahaksin äh, küsida seda, kuidas te kavatsete paremini ennetada kuritegusid ja mida teha selleks, et vähendada nõudlust sellisele tegevusele, mille eelduseks on inimkaubandus. härra Barrot äh, juba tegi vastava sisulise ettepaneku, kuid Rootsi eesistumisperioodil ei jõutud vastavale kokkuleppele proua Maastam, jah, palun. nii nagu ma ka varem ütlesin, ma kavatsen jälle sama ettepaneku eitada. küllaltki lähedal olime me siiski otsusele, kuid seal on mõned definitsiooni küsimused, mis puudutasid karistusi, mis ei võimaldanud meil siiski otsusele jõuda, aga nagu ma ütlesin, nüüd on kaasotsustusmenetlus läbi Euroopa Parlamendil suurem sõna öelda ja äh, me teame, et Euroopa linnades toimub iga päev kohutavaid kuritegusid, kus noori tüdrukuid, väikesi poisse ahistatakse jubedalt. ja on täiesti selge, et seesama nõudlus on suur probleem. Rootsis on meil näiteks vastav seadusandlus, e, e, ja karistatakse siis nõudluspoolt ja ka see on aidanud mingil määral inimkaubanduse vastu võidelda. erinevates riikides on erinev seadusandlus selles osas ja hirmus on see, et komisjon ei saa kõike seda harmoniseerida. on selge, et seda küsimust peab pidevalt arutama inimkaubandus on väga keeruline küsimus ja ma loodan, et ma saan veel kord seda küsimust tõstatada ja vastava ettepaneku teha ja ma loodan parlamendi siis äh, toetusele. härra Heit? jah, aitäh vastuse eest ähm, aga me räägime väga palju karistusõigusest, milliseid karistusi rakendada, aga ma tahaksin, et selleks, et et äh, Euroopa Liit jõuaks kusagile välja, äh, siis peaksime ka ennetustegevusega tegelema ja äh, siis nõudlusega tegelema. kogu inimkaubandusest kaheksakümmend protsenti on seksiorjade kaubandamine, kaubandus ja nüüd küsiksin, milline on prostitutsiooni ja inimkaubanduse omavaheline suhe? jah, ma olen täiesti nõus sellega, et me peame ennetavat tööd tegema ja tegema koostööd nende riikidega, kust inimkaubandus alguse saab, seda tegema siis partnerluslepete äh, raames äh, kolmandate riikidega ja nii, nagu härra äh, Bauer ütles, siis teises selle keti otsas tegelema ka inimeste rehabiliteerimisega loomulikult on olemas äh, side inimkaubanduse ja prostitutsiooni vahel, me teame, et on nõudlus olemas ja seepärast selline inimkaubandus toimubki. aga eh, nagu me teame, on liikmesriigide vastav seadusandlus erinev, võtkem üks samm korraga. kõigepealt eh, tegelgem siis direktiiviga, pärast räägime ka eh, siis eh, ka eh, Eh, seadusandlusest, mille osas praegu komisjonil ei ole konkreetseid plaane. ja nüüd läheb eh, küsimus eh, proua Koratsa piltile aitäh, Cecilia, väga meeldiv, et just sina siin täna oled, sest sa oled mitmeid aastaid olnud Euroopa Parlamendi liige, pikki päevi eh, ja nädalaid eh, meiega dialoogi pidanud ja sa oled kindlasti väga respekteeritud kõikide poliitiliste parteide poolt. aga nüüd eh, me ootame ju kõike et äh, Euroopas saaks olema tugevad kodanikuõigused ja Euroopa tuleviku küsimuse otsustab tegelikult emigratsiooni küsimus. paljud meetmed on tõesti akuutselt rakendatavad, neid sa oled siin ka kirjeldanud, kuid meil on ole-, vajalik ka selline pikaajaline visioon äh, kuidas me üldse inimõiguste küsimustega tegeleme, kuidas äh, meie põgenikke mm, inimlikult vastu võtta, samal ajal peab see sisserändepoliitika olema solidaarne, see puudutab ju tööjõu küsimust, Rootsis on küll olemas väga kaasaegne seadusandlus selles äh, küsimuses, aga ma tahaksin hea meelega, et äh, oma visiooni kirjeldaksite tuleviku sisserändepoliitika osas. jah, tänan mm selle küsimuse eest, ma olen püüdnud seda visiooni tutvustada ja me teame ju seda, et kõikidest maailmadest kõige parem on selline maailm, kus inimesed saavad vabalt liikuda ja seetõttu oleks hea, kui kõikides liikmesriik, kõikides liikides oleks demokraatia, oleks kõrge arengutase, seepärast peaks Euroopa Liit toetama demokraatia arengut Ehm, kõigis riikides. diktatuurid eh, ja autoritaarsed süsteemid peaksid muutuma pikaajaliselt eh, siis eh, demokraatiateks, aga kahjuks me ei ela ideaalses maailmas. ja me peame üles ehitama süsteemi, mis on vastutusele üles ehitatud, solidaarsusele üles ehitatud, ja ka inimõiguste austamisele üles ehitatud, see peab olema solidaarne äh, ma tahan sellist poliitikat, kus äh, inimesed teavad täpselt, millised tingimused sisserände puhul kehtivad, ma tahaksin, et see poliitika oleks selline, et me saaksime legaalselt äh, sisserändajaid ette vastama, need inimesed teaksid, kuidas see toimub, kuidas neid vastu võetakse vastasel juhul. et see kõik võimalik oleks, peame me ka töötama ebaseadusliku sisserände vastu. nagu me teame, on selle tagajärjed kohutavad, tuhanded inimesed upuvad meredesse, inimesi eh, kaubeldakse, nad jõuavad eh, siis seksiorjades, aga need inimesed tegelikult otsivad paremaid elutingimusi, sest nad elavad väga vaesevalt, nad tahavad äh, oma perekonda toeta, aga Euroopas peavad meil olema selle jaoks äh, reeglid, see peab olema selge, korraldatud, struktureeritud, ette teada, võimalikult äh, inimlik. ja see ongi see, mille jaoks ma teie usaldust palun, et nende küsimustega töötada e, lähemad viis aastat suur tänu, Cecilia, selle väga hea ja selge vastuse eest, aga nüüd konkreetsemalt paljudes ühiskondades on olemas ekstremistid, need äh, ekstreemsed jõud kasvavad kogu aeg vast-, kahjuks ähm, ja on olemas inimesi, kes tõesti, inimesi, kes on väga mures selle pärast, et neid põgenikke saab lõpuks liiga palju, kes nende ohutust äh, ohustavad. aga küsiksin üksinda tulevate laste osas. Nad on pärit inimlikult väga tragöödiarikastest oludest, mida me saaksime konkreetselt teha, et vältida seda, et need süütud lapsed ei satuks jällegi rasketesse olukordadesse, kui nad meieni jõuavad. ja mida teie kavatsete teha selleks, et neid perekondadega taas ühendada? aitäh, Cecilia! tänan, esimees! ja tänan ka küsimuse eest, kuigi vastata ühe minutiga sellele on raske ehm,. tähendab, eh, et võidelda eh, siis võõra viha vastu, peame me integratsiooni küsimusega kindlasti rohkem tegelema meie ühiskondades ja sellele kaasa eh, aitama. aga mis puudutab üksinda tulevaid äh, põgeniklapsi, siis on see paljudes Euroopa riikides järjest suurenev probleem. selles osas me oleme tegelenud ka ettepanekutega, kuidas strateegilisemalt selle küsimustega tegeleda. osa lapsi jõuab eh, Euroopasse lihtsalt inimkaubanduse tulemusena, mõned tulevad ka täiesti omal käel ja eh, nendel lastel on sageli ka täiesti legaalsed põhjused jääda Äh, aga meil on vaja ühtset strateegiat, kuidas nende lastega tegeleda, muidugi jälgida laste õigusi, äh, põhiõiguseks on lastekonventsiooni järgi ka võimalus oma perekonnaga taas ühineda ja vaatame, milliseid töövahendeid meil selleks Euroopas on olemas. kevade jooksul ma tulen välja vastavasisulise ettepanekuga. tänan, nüüd äh, proua Borsellino signora Malmström, e oggi è risuonato. Eh, suur tänu, proua Malmström. täna on juba üsna mitu kõnelejat rääkinud Liibüast. Liibüa on teie sõnade järgi ehm, ehm, mõnes mõttes selline kurjuse riik, kuid tulemus on kokkulepe Liibüaga. piiri kontrolli küsimusest räägiksime täpsemalt. meil on tõsiseid probleeme Liibüaga, eh, ei ole Liibüa allkirjastanud inimõiguste konventsiooni. kokkulepe nüüd, mis on sõlmitamas nendega illegaalse sisserände osas, kas on tulemas mingisugused turvaklauslid sellesse lepingusse, näiteks mitte tagasisaatmise kohta ja kas vastavalt Lissaboni lepingule hoitakse meid kursis äh, arengute kohta läbirääkimistel taoliste riikide nagu seda on Liibüa, suur tänu, proua Brotselino, ütleb proua Malmström. Teie viimane küsimus. muidugi, ma olen valmis tulema komisjoni ette ja andma ülevaate kõikidest arengutest. ei saa öelda, et meie suhted Liibüaga on arenemas paremuse poole, mingisugust edasiminekut on näha, kuid tee ees on ikka veel väga pikk Liibüa ei ole allkirjastanud rahvusvahelisi konventsioone, kuid nad on osalised Aafrika konventsioonis, mis puudutab põgenike kohtlemist ning nad on öelnud, et nad tahavad selle võtta üle oma seadusandlusesse. komisjon ütles äh, tollal, et jah, meile see sobib, me oleme valmis teid aitama ja toetama, aga öelge täpsemalt, mida me saaksime teha Liibüa pärast seda komisjoniga enam ei ole ühendust võtnud, nii et praegu on selline äh, vaakumolukord tekkinud. Liibüaga ka tuleb läbirääkimisi pidada, see on meie väga oluline naaberriik, tegemist on tõsisel problemaatilise transiidiriigiga äh, nii põgenikele kui ka immigrantidele, kuid nad peavad muidugi liituma rahvusvaheliste konventsioonidega. me peame neid selles osas aitama, me oleme juba neile andnud suhteliselt palju rahalisi vahendeid, kuid tuleb anda ilmselt rohkem, et nad oma haldussuutlikkuse ja süsteemid üles ehitaksid ja me oleme koostööd teinud ka ÜRO inimõiguste äh, voliniku ametkondadega ning ÜRO äh, põgenikevolinikuga, kes äh, samuti Liibüaga väga palju tegeleb, kuid kogu tegevuse aluseks on see, et Liibüa peab olema liitunud rahvusvaheliste konventsioonidega. suur tänu, proua Borsellino, veel kord. mikrofon aitäh, härra esimees. minu meelest on väga oluline, et äh, Euroopa Parlamendiga oleks Euroopa Komisjon regulaarselt äh, ühenduses. kuid mul on veel üks teine küsimus. Äh, te oma kirjalikes vastustes ei räägi mitte midagi hooajatöötajatest, aga siin olete mitu korda sellest rääkinud. millised praktilised pakkumised on tulemas teilt? volinikuna ja samuti saatjata äh, alaealised, see on tõsine probleem, me oleme täna terrorismist rääkinud, äh, oleme rääkinud organiseeritud kuritegevusest, kuid veel on nimetamata sõna maffia. ja mulle tundub, et maffial on väga suur roll rahvusvahelises kuritegevuses ja kui me räägime inimkaubitsemisest, hooajalatöölistest, äh, laste seksuaalsest kuritarvitamisest ja nii edasi, siis kõigel sellel on äh, maffial äh, väga suur roll mängida ja mida me konkreetselt saaksime oodata teilt seoses maffiaga? jah, proua Borsellino, hooajatööliste osas on tulemas ettepanek saatjata alaealised, kas selles osas on tulemas ettepanek, et ühtsustada pilti äh, Euroopa Liidu tasandil, nagu ma proua Koratsa pildile ütlesin, see on kasvav probleem ja tuleb sellele lähendada üheskoos maffia Teil on täiesti õigus, see on organiseeritud kuritegevuse üks suur äh, osa, mitte ainult Itaalia, sellepärast et nad on oma sõrad äh, igale poole ajanud. kuid üks küsimus, äh, mille ma olen juba tõstatanud proua Reidinguga, aga ka härra Borroga, on see, et kuidas tõhustada maffia mm, varade konfiskeerimist ja kindlasti proua Reidinguga kavatseme seda tööd jätkata Itaalias on see lubatud, äh, kuid äh, varade külmutamine äh, peaks ja konfiskeerimine peaks olema lubatud ka mujal pärast kohtulahendeid muidugi. maffia vastane võitlus kindlasti kaasatakse ka meie sisejulgeolekustrateegiasse, nii et tulen selle küsimuse juurde kindlasti tagasi. suur tänu ja sõna saab proua Alfano. suur tänu ja tere tulemast proua Malmströmile. lubage mul jätkata sealt, äh, kust äh, me just pooleli jäime. Äh, proua Porcelin oli esimene, kes täna selle sõna välja ütles, maffia Euroopa on alati olnud varmas võitlema terrori vastu, kuid seni ei ole väga konkreetselt maffiale viidatud kas on tulemas äh, mingisugust, kas teil on konkreetset informatsiooni selle kohta, milline on äh, maffia majanduslik jõud? me räägime kahesaja viiekümnest miljardist eurost, mis äh, lähevad äh, maffiategelaste taskust, taskusse läbi kuritegevuse, see on ikka suur osa Euroopa SKT-st ja mida teha selleks, et sel-, sellisele asjale vastu seista? suur tänu, proua Alfano! ei, tõesti, ma praegu ei saa teile anda konkreetset äh, summat, äh, aga me teame, et väga suur osa organiseeritud kuritegevusest Euroopas, aga ka maailmas laiemalt on just nimelt maffia kätes, inimkaubitsemine, narkokauplus, piraatlus, võltsingud, see on väga oluline osa. ja üks, üks arvnäitaja, kui äh, narkokaubitsejad äh, paneksid kokku riigi, siis nad oleksid maailmas äh, kahekümne esimene rikkuselt riik. nii et ma küll tean, et ka nad kõik võib-olla ei oleks äh, maffiabossid selle riigi kodanikud, aga väga paljud nendest oleksid, ma ei pea Itaaliale, Itaalia kolleegile selgitama maffia iseloomu, aga äh, aga väga suur osa maffiast on täna narkokaubitsejad, see on tõsine probleem, see puudutab kõiki meie ühiskondi ja nagu ma proua Porce-, Porcelinole ütlesin, seda, sellega tuleb tegeleda sisejulgeolekustrateegia osas ja tuleb mõelda äh, õiguslikele meetmetele varade konfiskeerimise osas. Itaalial ja teistel riikidelgi on ähm, väga suur kogemus siin kindlasti jagada teistega ähm, konkreetsete sammude osas, nii et, et asjasse tuleb süüvida. suur tänu! proua Alfano, lisaküsimus. jah, suur tänu. ma tõesti loodan, et äh, mingisugune konkreetne kohustus ka tuleb me oleme täna rääkinud tõhusamast koostööst ja järjepidevamast tegutsemisest liikmesriikide tasandil organiseeritud kuritegevuse vallas kuid samas mulle tundub, et äh, just sellest meil ongi täiesti puudus käes, meil ei ole koostööd liikmesriikide vahel. tooksin ühe näite, mis on äh, kõigile hästi teada, kuid näitlikustab äh, probleemi iseloomu väga hästi. Te mäletate veel ilmselt, et paar aastat tagasi oli Saksamaal pöörduti Saksamaa poole Itaalia prokuratuurist äh, seoses teatavate tõendite äh, saamisega Saksa ametivõimude käest, kuid seda ei õnnestunud, neid tõendeid neil ei õnnestunud kätte saada ja see ongi probleem, mis meil on äh, koostööga. ametlik statistika ei ole alati võimalik Äh, praegu, aga, aga võib-olla tuleks siiski uurida asja ja jõuda ametlike näitajateni. terrori ja maffia ohvrite kaitse on samuti väga oluline. vaadake olukorda Itaalias, me räägime siin tuhandetest inimestest, kes on maffia ohvrid. ja minu meelest ei tohiks äh, eristada erinevate äh, kuritegude ohvrite vahel suur tänu, ütleb proua Malmström, äh, jällegi väga keerulised küsimused, millele ühe minutiga vastata on raske. ma hea meelega uurin statistikat, äh, mida teie ja teised äh, on valmis pakkuma selles vallas. ja muidugi ei tohiks eristada omavahel kuriteo ohvreid kodanikud ja kuritegude ohvrid on Stockholmi programmi südames ja sellepärast ongi väga oluline, et meil oleks ühtne lähenemine Euroopa Liidu tasandil ka ohvrite suhtes, et nende õigused äh, oleksid tagatud õigussüsteemides, see on küll otseselt volinik Reidingu portfelli osa, kuid ma olen valmis temaga kindlasti koostööd tegema selles küsimuses. ja nüüd unustasin, mis oli viimane küsimus. ja tegelikult see läheb sul, proua Malmström küsib, et kas äh, mul jäi midagi kahe silma vahele proua Alfano selgitab, jah, eh, kohtuinstantside vaheline koostöö proua Malmström, jah, me oleme sellest ju tegelikult rääkinud kaks ja pool tundi, meil tõesti on vaja äh, korrakaitseorganite ja kohtuinstantside vahel koostööd suurendada, me peame saama paika info vahetamise kanalid, et liivu, liiguks teave kurjategijate kohta, sest kurjategijad piire ei tunne ja meie peame samuti oma suutlikkust suurendama, et nendele sinna piiri taha järgi minna ja me peame tagama, nagu öeldud, siis ametkondade vahel suurema koostöö. suur tänu, ütleb härra esimees ja annab sõna proua Roitovale. Äh, äh, proua Malmström, tere tulemast! viisanõuete kehtestamine Kanada poolt Tšehhi kodanikele on tehtud ka poliitiline avaldus Euroopa Liidule, et et Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud jagunevad erinevatesse kategooriasse, kategooriatesse. kuidas teie vaatlete sellist poliitilist reaalsust, mis on ka eh, negatiivse mõjuga Euroopa Liidule tervikuna? mida kavatsete ette võtta selles osas, et Kanada võtaks tagasi selle viisanõude Tšehhi kodanikele ja nii kiiresti kui võimalik? kas te olete valmis käsitlema seda teemat ka Euroopa Liidu läbirääkimiste kontekstis öö, majanduskoostööle kana-, Kanadaga. proua Malmström, jah, ma olen sellest probleemist teadlik. eesistumise ajal on arutatud seda ka ja Euroopa Liit on Kanada ametivõimudega selle küsimuse tõstatanud, kuigi see ei ole veel lahendatud. kui ma võtan selle teema üle volinik Varroolt, siis teen koostööd ka teiste volinikega, et arutada, kuidas see küsimus lahendada. suur tänu, proua Roitova! liikmesriikide solidaarsus, kas see tähendab, et võiks mingisugused ühe mingisugused sarnased meetmed rakendada? kas te soovite, et liikmesriigid näitaksid Tšehhi Vabariigiga üles solidaarsust, võib-olla peaks mingisugused ühised meetmed äh, nii-öelda äh, Kanada vastu võtma nõukogu on öelnud, et meil on ühine poliitika suhetes Kanadaga, Euroopa Liit teeb koostööd ja püüab selgitada Kanada ametivõimudele, et küsimus ei puuduta mitte ainult Tšehhi Vabariiki, vaid kogu Euroopa Liitu, sest meil on ühine lähenemine. ma usun, et see lahendatakse. Euroopa Liit, kakskümmend seitse liikmesriiki kindlasti saavad ühise vastuse anda, aga ma olen selge, et ma olen, ma olen kindel, et me jõuame lahenduseni. Papa Nicolau. proua volinikukandidaat, kuulsin ära teie kommentaarid illegaalse sisserände kohta ja teie kolleegid on ka seda öelnud, et sisenemine toimub äh, lainetena ja ohustab Euroopa Liidu lõunapoolsemaid liikmesriike kõige vahetumalt. minu arvates on seetõttu Euroopa Liidu solidaarsus väga tähtis just lõunapoolsetes äh, limeri-, liikmesriikidesse saabuvad äh, üle Vahemere palju immigrante, aga reaalsuses pole liikmesriigid veel omavahelist solidaarsust üles näidanud. kas seda saaks kuidagi äh, siduvaks teha, kohustuslikuks teha liikmesriikidele? suur tänu, olen tõesti teadlik sellest surve, äh, sellest survest, mis on langenud teatud liikmesriikidele kes peavad vastu võtma enamuse immigrantidest. see puudutab Vahemere piirkonda ja nii nagu härra Pusutilgi ütles ja teised ütlesid, et see on seotud inimtragöödiatega, inimesed upuvad merele, aga muidugi nad ei tule ainult meritsi, nad tulevad ka lennukitega ja, ja muud moodi ma arvan, et meil siiski on solidaarsusmehhanismid paigas, isegi olen äh, nende ellukutsumisele kaasa aidanud näiteks Frontex. loomulikult peab see temaatika olema pidevalt Euroopa Liidu poliitilises päevakorras kokkulepete sõlmimisel kindlasti saab kaasa aidata selles osas ka asüüliameti loomine ja isiklikult olen valmis kõnelusi pidama ka naaberriikidega, kui on vaja arutada tagasivõtmise poliitikat ja migratsiooni ennetamist loomulikult Euroopa Liidu ja naaberriikide vahel on erinevused ja seda tuleb tunnistada nii inimõiguste, demokraatlike vabaduste osas. aga tõesti, liikmesriike Euroopa Liidus ei saa sundida üksteisega solidaarsed olema. me saame motiveerida liikmesriike, julgustada, avaldada poliitilist survet aga nõukogus peab realistlikult neid teemasid käsitlema. meil on olemas poliitilised meetmed, mina tahan neid ära kasutada nii palju kui võimalik, aga vaadelgem seda realistlikult. koos parlamendiga on komisjon valmis nõu-, nõukoguga, liikmesriikidega koostööd tegema ja nõudma neilt suuremat vastutuse jagamist, mitte ainult sõnades, vaid ka praktikas suur tänu, härra Papa-Nikolau. suur tänu, proua volinikukandidaat. kuulasin teie vastuse ära kahe tuhande kaheksandal aastal kakskümmend viis protsenti nendest, kes äh, kinni võeti, sest immigrantidest võeti Kreekas kinni kuusteist protsenti Itaalias, umbes sama palju Hispaanias, Portugalis. see on niisuguse ebaühtluse aritmeetika ja arvestades siis nüüd statistikat ja neid tohutuid probleeme, mis tulenevad kas või juba inimeste vastuvõtmiseks olemasolevatest infrastruktuuridest, siis kas võib ikkagi eeldada, et, et liikmesriigid siiski näitaksid üles praktikas ka solidaarsust? jah, muidugi, solidaarsuse üks oluline osa ongi äh, Euroopa Liidus üksteise aitamine tehniliste vahenditega, ekspertteadmistega kogemuste vahetamisega, majanduslikud vahendid on samuti olemas, seega need riigid, kes tõesti on sattunud erilise surve alla kas ajutiselt või siis kannatavad surve all pidevalt, äh, peaksid abi saama oma võimekuse tõstmisel inimeste vastuvõtmiseks, see on minu meelest võimalik ja see on ka üks hea näide, kuidas saab üksteist aidata, seega solidaarsusel on mitu dimensiooni olemas me peame kõik üheskoos võitlema illegaalse immigratsiooniga, aga me ei tohi ära unustada ka, et me peame kaitsma inimesi, kellel on, neid inimesi, kellel on kaitset vaja. ja ma kavatsen sellekohaseid harmoneerimise ettepanekuid ka teha. tänan. suur tänu, härra Albrecht suur tänu, proua Malmström! Te rääkisite, et astute inimõiguste, põhiõiguste ja andmekaitse eest välja ja mainisite ebaproportsionaalsust julgeolekupoliitikas, aga mina arvan, et teil läheb raskeks, kui teie käest küsitakse vastuseid üksikasjalikele küsimustele ilmselt äh, andmekogumist äh, direktiiv on praegu ebaproportsionaalne. kas te kavatsete kodanikele anda võimaluse ka äh, nende kohta kogutud andmetele ligipääsuks, kuidas andmekaitse järelevalve tööle panna ja kas kavatsete midagi ette võtta Euroopa põhiõiguste hartaga seoses ähm, käsitleda või menetleda ka andmekaitse rikkumisi iseäranis seoses kolmandate riikidega. andmekogumisdirektiiv vaadatakse järgmise aasta alguses uuesti läbi, analüüsitakse, äh, anna-, antakse Eh, hinnang sellele, kui kasulik see on olnud, eh, mis see on maksma läinud ja nii edasi. mis on täieliku kompensatsiooni, eh, täieliku hüvitise poliitika on Euroopa Liidu poliitika, meie kaitseme oma väärtusi, põhiõigusi, Euroopa Euroopa eh, kavatseb, Euroopa Liit kavatseb ka ühineda Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, proua Reding tegeleb ka selle temaatikaga ja nüüd andmesüsteemide läbivaatamine, see tähendab eelkõige pidevat dialoogi liikmesriikide ja Andmekaitse Järelevalveametiga ja loomulikult inimesed peavad teadma, kas nende kohta on andmeid vahetatud või mitte. või et eh, kindlasti tuleb väldida, et, et andmevahetus ei kahjustaks kellegi elu. aga proua Reding tegeleb ka selle temaatikaga. Herbert, veel üks küsimus ma ei saanudki aru, kas te ütlesite jah või ei, aga kui turvameetmetest kõnelda, siis nõukogu ja komisjon väga sageli informatsioonile ja faktile, faktidele viidanud, mis nagu tingiksid uute meetmete võtmist. aga paljudel juhtudel kuigi oleme taotlenud, ei ole vastavaid fakte ega informatsiooni kunagi saanud, näiteks USA nõudmised, proua Napolitano ütles, et, et need pole kunagi tõele vastanud Lissaboni lepinguga on tagatud ikkagi inimestel täielik ligipääs ähm, dokumentidele, Euroopa Liidu dokumentidele. kas te siis nüüd kohe olete valmis kõiki dokumente meile saatma, proua Malmström? ei. seda küsimust ei saa äh, sellisel moel vastata, äh, selle küsimusele ei saa sellisel moel vastata. Teil kui äh, kaasotsustajatel on nõukoguga sarnased õigused informatsioonile. aga me teame, et sise- ja justiitsküsimustes on osa dokumente salastatud, salastusaste on erinev, seega neid on vahel välja antud koordinaatoritele ja nii edasi, seda tuleb arutada äh, komisjoni ja parlamendi vahelise uue raamlepinguga seoses. Äh, president Barroso on sellest kõnelnud ja see puudutab äh, Euroopa Parlamendi kõikide komisjoni liik-, komisjonide ja Euroopa Komisjoni volinike võrdseid õigusi salastatud dokumentidega tegelemiseks isiklikult tahaksin teha, et teie saate maksimaalselt informatsiooni ja kui kaasotsustusmenetlusega on tegemist, siis saate võrdselt teistega informatsiooni. suur tänu ja nüüd proua Hašan. ma tean küll, et kõik on juba väsinud, kuid üks oluline küsimus on veel küsimata, see puudutab neid äh, kes veel ei ole Euroopa Liidu liikmed, kuid neil on see perspektiiv. Bosnia Hertsegoviina kodanikud ootavad pikkades järjekordades saada Euroopa Liidu viisat, need on väga traagilised lood, eriti noorematele inimestele. kas Euroopa Liit tegutseb samal viisil, nagu Serbia ja Montenegroga juhtus, eh, nii et et antakse viisavabastus, kuigi kõik tingimused ei ole täidetud, nüüd veebruaris ja märtsis selle küsimusega tegeles, et kas Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania viisavabastus võiks tekkida juba enne suvevaheaega juulikuuks me peaksime Balkani poolsaarel siiski kõik viisabarjäärid eh, ka Kosovo osas maha võtma jah, viisarežiimi lihtsustamine on väga oluline moment ja meil on äh, väga hea meel, et äh, Rootsi eesistumisel äh, Makedooniale ja teistele Balkani riikidele anti viisavabastus. muidugi on see noorte jaoks väga tähtis, nad lõpuks tunnevad, et nad on ka osa Euroopast. ja see on täitsa tähtis küsimus, kuid selleks, et me oleksime usaldusväärsed, peavad siiski paigas olema teatud kriteeriumid, need kolm riiki ähm, täitsid kriteeriumi ja nemad said viisavabastuse, Bosnia-Hertsegoviina, Albaania osas nüüd täidetud veel ei ole, neil ei ole viisavabastust. ja kuid me soovime toetada neid riike et nad jõuaksid selleni, et need kriteeriumid saaksid täisetud ja e, töö tuleb siiski riikidel endal ära teha. E, kodutöö oli tegemata, kuid komisjon neid toetab. millal täpselt see kodutöö ära tehakse, selles osas mina teile ei saa mingit kuupäeva anda, veel tuleb mitmeid asju ära teha, kuid e, ma loodan, et veel selle aasta jooksul jõuame me Kosoleppe Kosovel, kuid mina seda ei otsusta. Kosovo osas on nii, et viisadialoogi osas Kosovo alguses ei olnud eh, dialoogi osas, kuid eh, minu eelkäija härra Barrot on pühendunud sellele tööle, et vaadata, milliseid viisaliistutuse momente oleks Kosovo osas võimalik rakendada, nii et eh, kindlasti kunagi hiljem tuleme selle küsimuse juurde tagasi. nüüd uuesti proua Feidžan. ma tänan ja nõustun sellega, et Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania peavad kõik tingimused ära täitma, nii nagu see oli ka teiste riikide puhul, kuid Serbia ja Montenegro siiski ei olnud möödunud aasta juulis kõiki tingimusi täitnud, vaatamata sellele komisjon tegi ettepaneku, et viisalihtsustus rakenduks ja Albaania jäi näiteks välja võib, kas nüüd võib oodata sarnast sündmuste käigu, et komisjon teeb mingi otsuse kusagil varakevadel? ja täiendavaks küsimuseks äh, on veel ka see, et ähm, kuidas on Euroopa Liidu kodanike reisidega USA-sse? kas selles osas äh, peaks äh, tegema mingeid täiendavaid kokkuleppeid, kui reisitakse USA-sse. jah, esimene küsimus, me soovime teha Bosnia-Hertsegoviina ja Albaaniaga koostööd, et neid kriteeriume täita. komisjon teeb oma ettepaneku siis, kui arvatakse, et nad valmis on, aga ministrite osas ähm, te võib-olla teate, et välisministrid teavad selle ettepaneku ainult, kui kriteeriumid on täidetud aga Estap oli teie teine küsimus. jah, see on küsimus, millega me tegeleme, me oleme ka olnud ühenduses äh, Ameerika ametivõimudega ja praegu uuritakse seda, kas ESTA ja Viisa on äh, ähm, omavahel vastavuses, kui sellega kaasnevad mingisugused lisamaksud, siis me oleme sellele vastu ja igal juhul ootame me kongressist äh, vastust sellele küsimusele lähipäevil, aga me kindlasti väga selgelt ütleme välja oma seisukoha selles küsimuses. ja nüüd härra Veber. Äh, tänan äh, proua Malsat, rääkisite õigusest, vähemuste õigusest, noorte inimeste, laste õigusest, see on kõik meie jaoks väga tähtis kuid äh, meil ei ole siiski äh, erilist volinikku, kes nende küsimustega tegeleks. praeguse ametijaotuse järgi on proua Reding selle eest vastutav. Teie aga tegelete Euroopa siseküsimustega ja need valdkonnad, mida äh, te kaotate, on erinevad, aga nüüd küsimuse juurde Ehm, mõnedel inimestel on eh, siis eh, selline tunne, et te väga hästi esitate oma küsimusi, aga ei ole päris süvenenult nendega tegelenud. Ehm, ja maffia osas näiteks ehm, eh, ütlesite, et maffia on suur probleemid, suureks probleemiks, kuid tegelikult sellega Itaalia ja terrorismi küsimustes terrorismiga kampaania osas ütlesite, et jah, terrorism on äh, suur probleem, kuid äh, mingit võrgustiku lahendust ma ei näe sellele küsimusele, aga nüüd mu küsimus on see, et võib-olla te võiksite tuua konkreetseid äh, näiteid kampaaniate osas, te ütlesite, et võib-olla siis on direktiivid plaanis, Euroteki osas tahaksin teie käest kinnitust, selles osas, et Eurotaki andmed on tulevikus kättesaadavad vastale ametkondadele. ja siis Frontexi osas küsimus, äh, äh, kes annab äh, Frontexile siis jõu, et määratleda, kas on Balkani välispiirid piisavalt pidavad praegusel hetkel või mitte? proua Malmström. jah tänan. Äh, minu meelest ei ole siin mingit vastaolu, kui äh, põhiõigusi kaitstakse ja äh, kaitstakse piire. mina ei ole politseinik, ma kavatsen kaitsta nii põhiõigusi kui ka kõigi eurooplaste ohutust ja turvalisust. ja teie teise küsimuse osas, härra Veiber, andke mulle andeks, aga eh, kogu selle dokumentatsiooniga on mul aega olnud tutvuda kuu aega. ma mõistan, et tegemist on huvitavate ja keeruliste asjadega ja mul ei ole veel konkreetset eh, nägemust kõigi küsimuste osas. ma arvan, et kõigil volinike kandidaadil on sama küsimus, ei ole võimalik süveneda kõikidesse küsimustesse veel. igal juhul ma ähm, Eh, luban seda, et kõik minu ettepanekud tuginevad tulevikus hästi läbimõeldud alusmaterjalidele, hinnangutele ja nii edasi. ma ei saa lihtsalt niimoodi laest neid vastuseid võtta. ja võib-olla siin oli ka tõlkeviga, ma ei öelnud sugugi seda, et eh, eh, maffia küsimused on ainult Itaalia küsimus äh, Eh, sest maffia on ju igal pool olemas, kogu maailmas, eh, Euroopas, nii et tegemist on Euroopa küsimusega, ma tahan, et nende küsimustega tegeletakse Euroopa perspektiivist ja ma tulen ka konkreetsemate ettepanekute välja, aga tuginedes kindlasti ka Itaalia eh, kogemusele, nii et siin võis olla mingi tõlkevika Eurotaki osas. jah, tõepoolest see oli uus ettepanek, me teeme selle ettepaneku Lissaboni strateegiast lähtuvalt uuesti, komisjon asutab seda ja kindlasti ka kriminaalmenetlus, äh, kriminaallähtekohta äh, Lissaboni strateegia seisukohalt äh, vaadatakse ja viimane küsimus, mis puudutas nii-öelda mandaate, kuidas standarde hinnata välispiiridel äh, ehk siis jälgida seda, kas standardid välispiirudel äh, on äh, ühtemoodi. me peame tagama siis ka selle, et oleks olemas koolitus, teadmised piirivalve ametkondadele Euroopa Liidu üleselt, aga teiste küsimuste osas vastaksin põhjalikumalt siis, kui ma olen ennast kurssi viidud äh,. Äh, härra Veber, jah, äh, suur tänu muidugi eh, kõik eh, tahavad eh, järele mõelda oma portfellide üle ja see muidugi on õige, mis te ütlete, aga ma oleksin tahtnud natukene suuremat ambitsioonikust teie poolt, see on ju kõik teie portfelli osa. suur tänu väga konkreetsete vastuste eest, konkreetselt politsei koostöö osas maffia vastases võitluses, et on tulemas konkreetne ettepanek ja suur tänu ka konkreetsete vastustest Frontexi küsimustes. kui see kõik realiseerub, siis see on kindlasti teie kasuks ja teist saab väga hea volinik, nii et loodetavasti tulevikus olete te natuke ambitsioonikam. proua Malmström, viimane vastus. suur tänu nende lahkete sõnade eest, härra Veeber. kui te loete läbi selle kuulamise protokolli, siis te näete, et enamus küsimusi küsiti asüüli ja immigratsiooni osas, sellepärast ma sellest rääkisin ka rohkem, aga ma pean väga oluliseks äh, sisejulgeoleku strateegiat ja meil on vaja neid vahendeid, ma loodan, et need on meil varsti ka käeulatuses, äh, et meil oleks võimalik kasutada kõiki neid vahendeid, direktiive, agentuure, et et pane nad kõik äh, ühe eesmärgi nimel tööle, terrorivastaseks võitluseks, organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks, kaubitsemise vastaseks võitluseks, küberkuriteod, mille juurde tuleb tagasi tulla, maffia ja nii edasi. nii et kõikide nende küsimuste osas on tulemas konkreetsed ettepanekud, sest see tõesti on minu portfellis ja kohustusi mul on siin. ja loodetavasti äh, õnnestub äh, meil varsti jälle kohtuda ja siis äh, saame juba minna märksa väiksematesse detailidesse. suur tänu teile, proua Malmström, ütleb härra esimees, suur tänu, kallid kolleegid, meie tänane kohtumine on olnud pikk ja ilmselt on see eksam nii-öelda olnud ka raske, äh, tegemist on olnud äh, terava kolme tunniga ja lõpetuseks tahaksin öelda ainult nii palju, et selleks, et äh, seda kuulamist äh, ka analüüsida, tulevad kokku koordinaatorid, saame kokku selles samas ruumis siin kell pool kaks, kolmteist kolmkümmend, esimees täpsustab, et see tähendab pool kahte ja kell neliteist null null ehk kell kaks pärastlõunal tuleb kokku libe komisjon nii et äh, suur tänu, proua Malmström, Äh, põnevusega ootame teilt enamat, suur tänu!